Uh, bonjour, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Päevast, daamid ja härrad. Mm. daamid ja härrad, kas te mäletate, et, et väga paljud inimesed jälgivad meie tegevust? Lady, kohvi ah,? see monsieur qui va s'occuper ja ma olen täiesti kindel, et meil tuleb väga eh, tõsine kuulamine täna, millest kõikidel on palju kasu. Eh, see puudutab eh, tööhõivekomisjoni ja põllumajanduskomisjoni, meil on nüüd võimalus siin koos töötada. meie teemaks on põllumajandus see on üsna ohtlik Äh, räägitakse muidugi, et põllumeeste olukord on üsna hea, nad saavad Euroopast väga palju raha. aga nende töötingimused on sellised, et äh, need on rasked ja nemad toodavad siis rasketes tingimustes meile äh, tervislikku toitu. siin on palju, nende töös tulevad ette kemikaalid täna siis töötavad koos kaks komisjoni. meil on tegemist avaliku kuulamisega. ja mul on väga hea meel, et te olete kõik siia kohale tulnud. meil on siin tähtsad liikmed põllumajanduskomisjonist. Eh, siin on kohal ka proua Megines, kes eh, pärineb Iirimaalt ja Iirimaa on põllumajanduse seisukohalt alati väga huvitav maa. mulle tundub, et see oleks ka heaks eeskujuks teistele maadele e, selles osas, kuidas oma majandustegevust kujundada. E, nii et me vaatame siis, kas põllumajandus on ohtlik. ma annan võimaluse ekspertidele e, sõnavõtuks ja ma palun, et te siis ei läheks üle kümne minuti. ma tean, et kümme minutit on väga lühikene aeg, aga ärge muretsege, tavaliselt antakse eh, parlamendisaadikutele kaks minutit kõneaega, teil on kümme, nii et te saate viis korda rohkem aega põllumajandusest rääkimiseks. härra Griffin, suur tänu, härra president. Eh, mul on väga hea, eh, et ma saan täna esineda teie ees siin, kui me räägime põllumajanduse eh, ohutusest. Euroopa tasemel sellega tegelemise, tegelemine on oluline, sellest on teil algatusraport. mina tulen Iirimaalt, paljud inimesed on saanud viga seda tööd tehes ja öö, põllumajandus ei sarnane ühelegi teisele sektorile, tegemist on tõepoolest ohtliku tööga iga ilmaga mm, palju tunde järjest. seal eh, puututakse kokku elektriga, eh, seal puututakse kokku kemikaalidega, haigustega ja inimesed töötavad ka üksikutes kohtades isoleeritult eh, nüüd töötervishoiu ja ohutuse olukord on hullem kui teistes sektorites, aga tuleb arvestada ka seda, et tegemist ei ole mitte ainult töökohaga, vaid ka elukohaga. viimastel aastatel on suurenenud õnnetused farmis, eriti lastega, lapsed on isegi surma saanud ja eh, sageli eh, väga jäetakse talud kõrvale tööohutuse ja töötervishoiu seisukohast, aga selleks, et põllumajandus oleks jätkusuutlik, oleks, on väga hea, et me saame täna eh, sellel teemal arvamusi vahetada me peame Euroopa üleselt minema edasi põllumajanduse ohutusega ja ma arvan, et selles osas oleks vaja koostada ka raport. mul on hea meel eh, tutvustada teile täna eksperte. Eh, kõigepealt eh, Iiri tervishoiuametist ja praegusel hetkel on vaja välja töötada tähendab, tema töö on puudutanud tööohutuse eh, alast temaatikat erinevates kaevandustes. ta on ekspert mitmesugustes eh, eh, sektorites. tema tegeles sellega, et monitooris põllumajandusohutust just masinate seisukohast, on tegelenud ka ohutusega on tegelenud ka ohutusega kalanduses. pärast härra Griffinit räägib härra Koobos, kes on pärit Hispaaniast kahe tuhande kaheksandast aastast. Eh, alates on ta olnud eh, põllumajandusministeeriumis Hispaanias osakonna juhataja, tegelenud põllumajanduse osa, eh, ohutusega ja ta on töötanud välja ka eh, ohutusreeglid, mis ei ole küll eh, siduvad. tema on eh, ka nõuandva koja liige, mis tegeleb just sotsiaalküsimustega, et vältida töö tervishoius õnnetusi nii et kõigepealt annaksin ma sõna Pat Griffinile, et ta teeks oma ettekande. Uh, thank you very much, Chairman. suur tänu. kõigepealt suur tänu selle võimaluse eest siin teie ees täna sõna võtta ma räägiksin ohutusest põllumajanduses äh, ja seda Iirimaa näitel, kuid äh, ka laiemas Euroopa Liidu kontekstis ja kuna aeg on piiratud, siis olen ma teile esitanud äh, oma seisukohad ka kirjalikult, need on siin teile kättesaadavad kõigepealt äh, Iirimaal on sada nelikümmend põllumajandus, äh, sada nelikümmend tuhat äh, põllumajandusüksust, üheksakümmend kaks protsenti neist on füüsilisest isikust ettevõtjad, üheksakümmend üks protsenti on rohumaa ja üheksa protsenti põllukultuurid. see näitab teile, millised on siis Iirimaa põllumajandusega seotud riskid. põllu-, põllumajandus kui sektor on erinev kui teised sektorid, põllumehed peavad töötama kaua iga päev, rasketes tingimustes sageli on nende töö äh, viletsasti tasustatav, kuid äh, põllumajandus, majapidamine on ka koduks, seal on vanemad inimesed, lapsed, kes kõik samuti äh, satuvad ka nende riskide ohvriks, tõenäoliselt on inimesi umbes nelisada tuhat, kes seisavad nende riskidega silmitsi. nüüd te näete siin vasakul pool um, piimakarjapõllumajanduse tihedust ja paremal pool näete siis surmajuhtumite arvu. ja nagu te näete, mida suurem, mida intensiivsem põllumajandus, seda rohkem õnnetusi, mis lõpevad surmaga ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kui piimakvoodid äh, lõpetatakse, muutub olukord äh, minu äh, hinnangul võib-olla veelgi tõsisemaks. ma olen tegelenud Ühendkuningriigi, Poola, Rootsi, Taani ja teiste Euroopa liikmesriikide põllumajanduse ohutusega ja samasugused tendentsid kõikides liikmesriikides on ühesugused ja igasugused äh, graafikud näevad välja ühesugused äh, ja ka kümme, kümme aasta jooksul Iirimaal näitab, äh, näitavad tendentsid kogu aeg ühte ja sama tendentsi. Iirimaal umbes viiskümmend protsenti õnnetustest juhtuvad üle kuuekümne viie aastaste inimestega ja nagu te näete, mõningatel mõnedel aastatel seitsekümmend protsenti surmaga lõppenud õnnetustest juhtuvad üle kuuekümne viie aastaste inimestega, nii et tegemist on eaga seotud ohuga, aga need surmajuhtumid on ainult üks murdosa sellest, millega inimesed seisavad silmitsi, on mitmeid vigastavaid ohte, inimesed jäävad puudega pärast õnnetust sageli. meil on ähm, Iirimaal põllumajanduse ohutuse partnerlusplaan, äh, mis äh, ja selle erinevate sidusrühmadega koos oleme koostanud oma tegevuskava, meil on seitse eesmärki ja selle eesmärgiks ja meil on ka oma põllumajandusohutuse äh, tegevuskoodeks äh, oma suunistega ja ka DVD-ga, mis annab ohutusinfot, see on kättesaadav meie koduleheküljel. Äh, riskihinnangu vormid on kättesaadavad ka internetis, iga inimene võib nendega tutvuda Äh, esitades oma nime ja saades password'i äh, salasõna, meil on ka mitmesuguseid teisi infovoldikuid, DVD-sid äh, karjapidamise, laste ja, ja nii edasi kohta, mis aitavad kaasa ohutuse tõstmisele, aga probleem ei ole kuhugi kadunud. hoolimata sellest, et neid juhtnööre ja suuniseid on palju, Äh, iga kahe nädala jooksul sureb äh, Iirimaal umbes äh, üks inimene põllumajandus, majapidamistes juhtunud õnnetuste tõttu, nii et tuleb muuta kogu mõtteviisi. viimased kaks aastat oleme viinud läbi tõsist meediakampaaniat Mina olen õnnelik, lõpetage, minul oli õnne kampaania, näete siin on äh, põllumees, kes kaotas õnnetuse kaudu põllumajandustegevuses oma käe ja ta on lasknud endast pildi teha ainult selleks, et äh, hoida ära selliste õnnetuste juhtumist äh, edaspidi, aidata sellele kaasa. siis oli meil riski, lõpetage riskide võtmine kampaania kohalikus raadios, siis kõik meie erinevad lood on kättesaadavad Youtube'is, Facebookis, aga probleem, nagu öeldud, pole kuhugi kadunud. väga paljud Iirimaa põllumehed on suurepärased põllumehed ja maailma tasemel põllumajandustootjad, aga väga paljud põllumehed on ka tõsistes raskutes ja nad ja kui tegemist on raskuses põllumajandusüksusega, siis ohutus satub sageli ohtu näete, sellised traktorid, kui neil ei ole pii-, pidureid, siis nad lihtsalt veervad oma teed, siis näete siin äh, Äh, on kasutatud rauast osade asemel puitu ja, ja siis sellised äh, ketassaed siin, mis on ohtlikud, äh, kõik need pildid on tehtud viimase paari kuu jooksul ja ja nendega kaasnevad tõsised riskid. sellelt ka katuselt kukkus alla üle seitsmekümne aastane inimene, kes hukkus ja siin näete avatud sellist Äh, mahutid, äh, lapse mänguasi seal kõrvas ja siin näete paremal pool äh, hapnikumaski, mis hoiab pärast rasket õnn, õnnetust põllumehel veel hinge sees. siin näete pilti sellest, kuidas isa sõitis üle oma kaheaastasest lapsest, nii et meil on põllumajanduses tõesti tõsiseid probleeme. meil on olnud väga kurbi aastaid, kus surmajuhtumite arv on suur, on olnud suured kampaaniad, asjad lähevad paremini, aga aga siis jällegi toimub langus, nii et äh, muster jääb paraku samaks. ja see on pärit ühelt meie nõuandvalt organisatsioonilt, see graafik siin, siis see viieaastane äh, graafik, kus on ära võetud äh, kõrvalelement, kõrvalelemendid ära võetud äh, ja nagu te näete, aastaid läksid asjad kõik paremini, kuid äh, viimase paari aasta jooksul siiski surmajuhtumite arv põllumajanduses kasvab, hoolimata sellest, et oleme viinud läbi tõsiseid kampaaniaid. probleem ei ole mitte Iirimaa probleem üksinda, see on äh, ülemaailmne probleem. surmajuhtumiga lõppevaid õnnetusi on viissada seitsekümmend neli äh, igal aastal kaheteistkümnes liikmesriigis ja, ja Need andmed olid kättesaadavad kahe tuhande seitsmendal aastal. nagu näete, meil puudub piisav info, puudub piisav statistika, mis oleks ajakohastatud ja aitaks meil probleemist selget pilti saada. Iirimaal, Iirimaa näitaja on viisteist äh, surmajuhtumit saja tuhande elaniku kohta ja ühend-, Kuningriigis ja Uus-Meremaal üheksasaja tuhande kohta, Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidu mõnedes liikmesriikides kolmkümmend surmajuhtumit saja tuhande elaniku kohta. ja tõesti tõsine probleem, põllumajandus on poliitiliselt, majanduslikult, kultuuriliselt, sotsiaalselt oluline Euroopa Liidus, viissada miljonit kodanikku on Euroopa Liidus ja seitseteist koma viis miljonit töötavad põllumajanduse ja metsanduse sektoris me teame neid arve, aga kas me teadsime kõik seda, et äh, tõenäoliselt üle kuuesaja äh, surmajuhtumi juhtuvad just nimelt põllumajandussektoris äh, igal aastal ja see on väga konservatiivne hinnang, tegelikult võib neid olla umbes tuhat aastas, kui arvestame kahtekümne seitset liikmesriiki. nii et see on ainult jäämäe tipp, lõpp, probleeme on teisigi, meil on tegemist üle-euroopalise probleemiga, millele tuleks leida üle-euroopaline lahendus, meil oleks vaja ohutusstrateegiat, mis oleks selgelt määratletud, see on üks osa sotsiaalsest Euroopast ja põllumajandus peaks ka sellise strateegiaga olema hõlmatud. OSCE strateegia äh, ja raamdirektiiv ja äh, ei kehti otseselt äh, füüsilisest isikust ettevõtjatele, põllumeestele, kalameestele äh, ja nii edasi. ja mis puudutab äh, ühist põllumajanduspoliitikat ja selles vallas toimuvaid läbirääkimisi, siis mina loodan, et ehk on selles vallas mingisuguseid lahendusvõimalusi, äh, näiteks otsemaksete või rahastamisvahendite seostamine ühel või teisel moel Äh, võib-olla aitaks olukorda parandada, võib-olla ohutusalased koolitused näiteks neli tundi aastas muuta kohustuslikuks ja võib-olla see aitaks asju pisutki paremaks muuta. ma arvan, et äh, me peame kõik tõdema, et inimelu peab olema vähemalt sama tähtsal kohal kui loomade heaolu, bioloogiline mitmekesisus, toiduohutus ja keskkond ma pöördun teie poole palvega muuta poliitikat, praegune strateegia ei toimu. ma ei tea, mis oleks parem alternatiiv, aga seda alternatiivi tuleb otsida. võib-olla see on vastuoluline, kuid me ei saa Euroopat toita arve, kui sellega kaasnevad äh, sadade tuhandete äh, põllumeeste surmad. Could we have our next? ja siis äh, järgmine kõneleja on Pedro Delgado Cobos, palun. Muchas gracias eh, por la invitación eh, para participar. suur tänu. Teile selle kutse eest siia teie komisjoni ja mina esindan väikseid põllumajandus äh, ettevõtjaid äh, Hispaanias ja tahaksin rääkida Hispaania tegevusest seoses ohutuse ja tervishoiu küsimustega põllumajandussektoris. ma võib-olla teen ka mõningad ettepanekud omalt poolt, kuidas olukorda parandada. me oleme analüüsinud olukorda oma riiklikus komisjonis ja kui rääkida sellest, millest ma tahan teile rääkida, siis meil on Hispaanias riiklik tööohutuse ja tervishoiu komisjon ja siis ka töögrupp, meil on ka rahvuslik ohutuse ja hügieeni, tööohutuse ja hügieeni instituut, kus on ka oma, millel on ka oma äh, põllumajanduse osa, see, see on ka esindatud nende veebileheküljel, meil on ka riigiseirekeskus, mis käsitleb töötingimusi ning äh, võrdleb töötingimusi erinevates sektorites, sektorite vahel. samal ajal viime läbi ka uurimisi äh, põllumajandussektori töötingimuste kohta. Äh, lisaks äh, nende uurimuste tulemuseks on ka trükised ja ma teeksin omalt poolt just nimelt selle põhjal järeldusi, kuidas saab olukorda parandada. meie Tööohutuse ja Tervishoiu ähm, Komisjon on nõuandekogu, mis aitab pol-, otsustajatel poliitilist tegevust plaanida. siin näete meie kodulehekülge meie kodulehekülg on ajakohastatud ning võimaldab inimestel saada ajakohast infot selle kohta, mida me erinevates äh, teemavaldkondades oleme ette võtnud ja kavatseme ette võtta. Äh, meil on äh, neljaosaline osalus selles riiklikus komisjonis, riigi haldusüksuste esindajad, tööandjaorganisatsioonide, töövõtjaorganisatsioonide esindajad ja riiklik instituut koordineerib nende tegevust. meil on ka mitmed alagrupid meie riiklikus komisjonis, kes tegelevad erinevate teemavaldkondadega, näiteks äh, tervishoiuküsimuste järelevalve, põllumajandus, äh, masinad, äh, taimekaitsetooted, kasvuhoone temaatika, üks suurimaid probleeme meie põllumajanduses on just nimelt kasvuhooned, sellepärast et meie kasvuhoonete tihedus on suurim kogu Euroopas, siis karjapidamine ja metsandus, koolituse töörühm, informatsioon ja informatsiooni töörühm, siis õnnetusjuhtumite määraga tegelev või arvuga tegelev töörühm, riski, riskide ärahoidmise äh, töörühm, ähm, sooline, soolise perspektiivi töörühm ja metsatulekahjude töörühm. Need on erinevad töörühmad, mis käsitlevad erinevaid probleeme juhtumipõhiselt ning äh, püüavad välja töötada ennetavaid meetmeid. kõik töörühmad äh, kõigepealt on äh, koostanud riskianalüüsi oma teemavaldkonna kohta ja analüüsitud on ka olemasolevat õigusraamistikku, seadusi ja teisi ähm, eeskirju selles valdkonnas, selle eesmärgiks on olnud puudujääkide tuvastamine ja parandusettepanekute esindamine. kõik töörühmad tegelevad oma spetsiifilise teemavaldkonnaga ja, ja selle kohta on võimalik leida infot meie koduleheküljelt. nii meie Rahvusvahelise Instituudi koduleheküljelt kui ka meie Seirekeskuse kodulehelt, mida ma mainisin varem siin näete põllumajandussektorit käsitlevat kodulehekülge, mis, kus on oma alateemad, taimekaitsevahendid, kariloomapidamine, metsatulekahjud, põllumajandusmasinad ja nii edasi. siin näete Riikliku Seirekeskuse kodulehekülge, kus analüüsitakse põllumeeste töötingimusi ja siin on ka erinevad lingid erinevate valdkondade kohta viimane põhjalik töötingimuste uurimus viidi läbi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. võrreldi erinevaid sektoreid, põllumajandustööstust, ehitussektorit ja teenuste sektorit ja lihas ja luustiku, lihaskonna ja luustikuga seotud äh, probleeme analüüsiti ka igasugu, iga sektori puhul. ja siin on siis meie äh, töö, äh, põllumajanduse töötingimuste rahvusliku uuringu tulemused, nagu ma ütlesin. me viime läbi uurimisi ja siin oleme, on analüüsitud põllumajandusmasinate mehaanilise vibratsiooni äh, äh, probleemi ma katsun teha lühidalt, sellepärast et ma tahtsin lõpetuseks esitada teile ka omalt poolt mõned soovitused erinevad äh, töörühmad on äh, leppinud kokku selles, et äh, me peame tegema mingisuguseid ettepanekuid, mis aitaksid põllumajandussektoris ohutustaset tõsta. sellised ettepanekud oleksid vajalikud Hispaanias, aga tõenäoliselt ka kogu Euroopas. kõigepealt tuleb võtta vasta, vastu, vastu ähm, oma äh, spetsiifilised määrused, mis aitavad hoida ära riske põllumajandussektoris, äh, tööohutusega seotud riske. ma tean, et plaanitakse vastu võtta Euroopa tasandi direktiiv äh, põllumajandussektori kohta selles valdkonnas, aga paraku seda pole siiamaani juh-, juhtunud veel. Mm, hiljuti aga Äh, esitati äh, suunised äh, tööohutuse jaoks põllumajandussektorile, kuid Hispaanias seda nii kurb, kui see ka ei ole, ei ole või tähendab, see on Hispaanias, aga paraku mitte hispaania keeles. nii et ähm, see on olemas kõikides Euroopa Liidu keeltes, inglismaa, inglise keeles, saksa keeles, prantsusmaa keeles ja, ja paraku mitte hispaania keeles oleks väga tore, kui Euroopa Liit saaks saatma me, saata meile sellest olulisest dokumendist ka koopiad hispaania keeles, me ootame siiamaani tõlget. siis äh, teine ettepanek, tuleks edendada ennetavaid teenuseid ja teha seda ühiselt äh, ja lähtuvalt äh, Äh, spetsiifilistest vajadustest, see suurendab äh, meie võimalust oma põllumajandusüksuste ennetavast tegevust äh, paremini kooskõlastada ja arendada. praegusel hetkel me püüame luua asutust, mis tegeleks õnnetuste ärahoidmisega ja mitte hilisema analüüsiga, me arvame, et see aitaks erinevaid põllumajanduse sidusrühmi ühendada ja ühised te,, ühistele tegevustele toetust pakkuda. samuti on oluline selle teenuse äh, seire, selle keskuse tegevuse äh, järelevalve, samuti tahaksime tõsta te, te, teadlikkust põllumajandusega seotud oh, lähtudest, iseäranis keskendudes väiksematele põllumajandusmajapidamistele ja põllumajandusüksustele. siis äh, tõhusad turvakontrollid põllumajandusmasinate äh, puhul, sõltumata sellest, millise äh, potentsiaalse kasutajaga on tegemist, olgu see siis füüsilisest isikust ettevõtja või palgatööline ja praegu on nii, et füüsilisest isikust ettevõtjate puhul ohutusega tehtav töö on märkimisväärselt väiksem kui töövõtjate puhul. siis teine ettepanek, litsenseerimine või äh, koolitussertifikaadid, äh, mis äh, on vajalikud selleks, et erinevaid, erinevate tööriistadega tööd teha, nagu näiteks Äh, erinevad äh, saed ja nii edasi. siis äh, veel üks ettepanek, mis käsitleb ähm, heade tavade ähm, levitamist põllumajandusmasinate kasutamisel, juhtnööride saatmine laiale seoses ja, ja samuti ka näiteks nende masinate hoolduse kohta, sellised äh, juhised, suunised peaksid olema põllumajanduspidamistes kättesaadavad, siis uurimine, uurimuse läbiviimine selle taimekaitsevahendite kohta, samuti ka uurimuse läbiviimine seoses äh, töötajate tööohutuse ja tervishoiuga seoses äh, põllumajandusmasinatega äh, ja me tahaksime äh, lahendusettepanekuid, mis oleksid realistlikud. siin näete näiteks ühte võimalust, siin taimekaitsevahendite levitamise vahend kasvuhoones, siis automaatne traktor, mis aitaks ka ohutust tõsta. suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu, Pedro! suur tänu meie mõlemale kõneleja, nüüd ma paluksin härra Mannil tutvustada meie järgmiseid kõnelejad, palun! jah, vielen Dank, lieber Kollege ich...! suur tänu! mul on väga hea meel öelda, et meie järgmiseks kõnelejaks on Paul Francois Prantsusmaalt. mul on siin ka väike äh, märkus tema kohta, ta on Prantsusmaalt, teda asutas oma piirkonnas äh, Talunike ning Arstide Liidu ja ta ise kannatas taimekaitsevahendite mürgituse all ning saavutas oma äh, haiguse tunnustamise kutsehaigusena nii et äh, tal õnnestus äh, siin saavutada oma haiguse tunnustamine kutsehaigusena ning tal on teatud äh, praktilised kogemused selles valdkonnas, palun. suur tänu, vabandust, ma räägin ainult prantsuse keelt kahjuks ja ma, mulle avaldab väga suurt muljet äh, siin toimuv ja selline ruum, mina olen harjunud äh, oma äh, taluga. ma räägin teile oma kogemusest ja meie MTÜ-st ja sellest, mida meie talunikud iga päev läbi elavad. me rajasime selle MTÜ kaks aastat tagasi, miks me seda tegime? sellepärast, et me konstateerisime, me lõime selle MTÜ kaks aastat tagasi sellepärast, et äh, läbi minu kohtuprotsessi meedias levitamise kohtasin teisi ohvreid, kes kannatasid taimekaitsevahendite mürgituse all ja me äh, saime aru, et meil oli vaja seda MTÜ-d luua selleks, et talunikud saaksid sellest vaikuse müüri varjust välja tulla, sest tegemist on ametiga, mis, kus võivad inimesed haigeks jääda. ja me lõime selle MTÜ ning tänu sellele MTÜ-le mõistsime, et oli vaja parandada ka ähm, äh, taimekaitsemürkide kohta informatsiooni, sellepärast et ma näen täna äh, Äh, näiteks Iirimaal toimunud äh, sündmuste põhjal, et äh, väga vähe räägitakse keemilistest toodetest põllumajanduses, kuid spetsialistid leiavad, et enamik vähivormidest nii Prantsusmaal kui ka kogu ülejäänud maailmas on seotud välise saastusega. põllumajandussektoris, eriti just Prantsusmaal, tarbime väga palju keemilisi tooteid. kõneleja vabandab seega miks on vaja rääkida kutsehaiguste tunnustamisest see on äh, oluline sellepärast, et see lubab ohvritel saada ravi Haigekassast ning avalikud võimud täna, eriti just Prantsusmaal, ei äh, võta ähm, vähemalt meie põllumajandustootjatele suunatud äh, Haigekassa ei võta neid haigusi kutsehaigustena arvesse, sest ainult Parkinsoni tõbe on tunnistatud, tunnustatud kutsehaigusena põllumajandussektoris, kuid paljud tooted ja, ja ainult tunnusa, ohtliku tootena tunnustatakse arseenikut, kuid siin on see äh, väga suur alahindamine ja see tähendab, et ettevõtted võivad jätkata äh, juttu oma toodete ohutusest ja see on väga ohtlik ning äh, täna tähendab see seda, et paljud põllumajandustootjad leiavad, et need tooted ei mõjuta nende tervist. mina ise olin äh, suure mürgituse ohver, kuid paljud meist on krooniliste mürgituste ohvrid. see tähendab, et äh, haigused ilmuvad kakskümmend, kolmkümmend aastat pärast toote tarvitamist ja väga raske on teha seda seost äh, nende toodete tarvitamise ja haiguse vahel miks me palume täna Euroopa ja ma arvan, et Euroopa tasandil on meie eesmärgiks parandada toodete monitoorimist. Prantsusmaal on aset leidnud teatud sündmused, näiteks teatud kolloquium Prantsusmaa lõunaosas, kus ametivõimud rääkisid äh, nende toodete alahindamisest, samuti leidis aset äh, parlamendi missioon senatis, mis esindas kõiki äh, poliitilisi fraktsioone ja kes äh, koostasid eelmisel aastal raportis, mis avaldati kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembris ning ka siin räägiti taimemürkide kasutamisega seotud riskide alahindamisest eriti just, mis puudutab põllumajandustootjaid ja nende toodete kasutajaid. kahjuks täna tunnistame, et äh, on vabaühendusi, kes äh, finantseerivad selliseid uurimisi, nagu see, mis avaldati mõni nädal tagasi, äh, kus räägiti ähm, nende toodete mõjust põllumajandustootjatele, veinitootjatele ja kahjuks Äh, on nende uurimiste algatajateks just vabaühendused, meie MTÜ ja seda ei tee ametivõimud, ähm, meid süüdistatakse äh, üledramatiseerimises, kuid meie tahame läbipaistvust ja selleks on vaja avalikku raha, selleks on vaja äh, võib-olla Euroopa raha, ma ei tea, kuid igal juhul me ei saa jääda siia kõhklemisse harmoniseerimine on meie jaoks väga oluline küsimus, me konstateerime täna, minu kõrval istub äh, minu Hispaania kolleeg ja me konstateerime, et on olemas tooted, mis on Hispaanias keelatud ja Prantsusmaal äh, keelatud ja Hispaanias äh, lubatud ning ma avastasin mõnda aega tagasi, et see kõik on võib-olla, võib-olla kasutan siin termineid, mis teid šokeerivad, kuid võib-olla on ettevõtted lasevad teatud äh, tooted ühes riigis ära keelata selleks, et äh, organiseerida paralleelseid turge teistes riikides. meie äh, osutame täna nendele kolleegidele, kes käivad neid tooteid ostmas Hispaanias ja sama toimub ka Hispaaniast Prantsusmaale liikumisel. ja meile tundub sellise olukorra likvideerimine ülioluline ma tahaksin öelda ka, et mind üllatab see äh, talunike arv, kes ei võta mingisuguseid äh, kaitsemeetmeid äh,, tõepoolest on siin mehaanilised probleemid, kuid äh, ma tulen faktide juurde tagasi, ma olin väga šokeeritud, et äh, siin ei viidatud kõikidele nendele talunikele, kes kannatavad täna raskete haiguste all ja kes ei ole kuskile arvele võetud. meie MTÜ läbi konstateerime, et väga palju veinitootjaid, kes on neljakümne, neljakümne viie aastased ja kes kannatavad eesnäärmevähi all, tegemist on väga suure ohuga ning me peame tegema niimoodi, et teie siin Euroopas mõistaksite, mis tegelikult toimub see, mis toimub Prantsusmaal, toimub ka mujal Euroopas, ma olin Rumeenias sellel nädalavahetusel ja ma ei räägi üldse nendest tingimustest, kus minu kolleegid seal töötavad, seal ei ole mingisuguseid kaitsemeetmeid, neile antakse lihtsalt need taimekaitsevahendid kätte ja ma tahaks teada, mis saab nendest noortest talunikest paari aasta pärast, me peame äh, endale aru andma sellest, et äh, mina äh, ütlen teile, et te ei saa öelda, et te ei teadnud sellest olukorrast muidugi paljud ütlevad, et ähm, ka mina ei ole ähm, ökotalunik, me kasutame äh, iga päev keemilisi tooteid, kuid me ei kasuta seda nii nagu enne. keemia ei ole põllumajandusena möödapääsmatu ja need, kes väidavad täna, et Euroopa võiks ähm, äh, keemiliste toodete kasutamise vähenemisega ohtu, siis vähendamisega ohtu seada oma põllumajandust, see ei ole niimoodi ähm, meie olen ise talunik nagu te ise juba olete mõistnud ja ma arvan, et väga oluline on see, et teie siin mõistaksite, et Euroopa põllumajandus, nagu ma siia ka kirja panin, peab läbi ühise põllumajanduspoliitika to-, toetama ka keskkonnasõbralikku põllumajandust ning äh, toetama iga piirkonna spetsiifilisi oskusi ja agronoomiat, sest eh, erinevad riigid on erinevad ja me peame toetama eh, konkurentsivõimelist põllumajandust igas piirkonnas, aga mis ei eh, tooks endaga kaasa katastroofi homme ning teil on kohustus võtta need otsused ning kõneleja vabandab veel kord oma katkendliku kõne pärast suur tänu, härra Francois. ma arvan, et äh, me kõik äh, nägime, et äh, te ikkagi tundsite ennast siin hästi siin ruumis, me nägime, kui pühendunud te olete ja te ei taha, et nendest teemadest kergeltoonil räägitakse, hoolimata erinevustest liikmesriikide vahel, on meil väga palju ühiseid probleeme me peame teadma, kuidas neid tooteid kasutada ja meil on hea meel teie algatuse üle. nüüd on meil siin Euroopa agentuuride esindaja proua Sinta Bonniets, kes on töö, tervishoiu ja ohutuse Euroopa agentuurist ja me ootame teie hinnangut olukorrale ja kuulame teie ettekannet suur tänu. minu ettekanne annab teile sellest sektorist kiire ülevaate ja ma räägin teile, mida meie agentuur on teinud põllumajanduse vallas. ja ma räägin siin põllumajandusest ja ka e, parimast tavast. põllumajandussektor on suhteliselt väike, aga ta on väga oluline kahekümne seitsmest liikmesriigis viis protsenti inimesi töötab seal. no ja põhiliselt suurem osa on mehi, haridustase ei ole väga kõrge. ja e, seal teenitakse suhteliselt vähe, enamus inimesi on FIE-d, umbes kuuskümmend protsenti ja seitsekümmend kaheksa protsenti töötavad kas üksinda või pereliikmete abil ja aeg-ajalt nad siis võtavad hooajaliselt tööle teisi inimesi. Eh, peaaegu pooltel on ajutised lepingud ja kahekümne neljal protsendil ei ole üldse mitte mingisugust lepingut ja selles sektoris on hõlmatud palju eh, migranttöölisi. vähe pööratakse tähelepanu töötervishoiule ja ohutusele ja sellepärast on oluline, et me selles valdkonnas töötaksime välja uusi algatusi. selles sektoris tegeldakse väga erinevate asjadega ja sellepärast on siin ka väga palju erinevaid riske, mis põhjustavad terviseprobleeme. mõned näited. räägiti siin äh, õnnetustest, aga ma just rõhutaksin seda, et noortööliste hulgas kõige rohkem surmaga lõppevaid õnnetusi on põllumajanduses. on eh, palju riske, need on nii ergonoomilised eh, kui ka tekit-, tekitatud eh, mürast, sellest, et keskkond on kas liiga külm või soe ja muidugi pestitsiidid. selle, pestitsiidid võivad põhjustada akuutset mürgitust, kuid eh, võivad tekitada ka pikaajalisi terviseprobleeme, mida väga kergesti ära ei tunta. näiteks pestitsiidid või ta, pestitsiidid või ta, võivad aidata kaasa Parkinsoni tõvetekkusele, eh, mõjutada meeste viljakust, põhjustada depressiooni, vähktõbe eh, ja nii edasi on füüsilised riskid, nendest räägitakse, aga palju vähem räägitakse just ähm, ähm mitmetest vaimsete häiretega selgit-, tekitab, seotud probleemidest, sest inimesed, kes töötavad selles sektoris, äh, kannatavad vaimsete äh, riskide tõttu, sest nad töötavad väga äh, pikki tunde päevas töötavad üksinda, e, nende sotsiaalne lävimine ei ole väga tihe ja see toob kaasa suuri riske. nii et just nimelt e, e, stress on põllumajanduses väga tõsine, tekivad ärevushäired, magam-, uneprobleemid Eh, üleüldine eh, väsimus ja kannatab eh, vaimne tervis üleüldse. kakskümmend kaks protsenti puudutab see just mehi, kes töötavad selles sektoris. tegelikult selles sektoris on töötervishoiu ja ohutuse osas väga palju väljakutseid, sellel peatusid ka eelkõnelejad see sektor on omapärane, ma nimetasin mõningaid faktoreid. inimesed ei tea hästi, millised tervishoiuga, töötervishoiuga seotud riskid seal on olemas ja ainult kakskümmend protsenti eh, räägivad sellest, et neid on ka eh, töökohal koolitatud, siin on väga eh, olulised käitumuslikud ja kultuurifaktorid ja mina olen eh, terve elu tegelenud eh, sellega, eh, et midagi antud vallas muuta, aga tegelikult inimesteni on raske jõuda, raske on jõuda taludeni. ja see on üheks tõsiseks probleemiks antud vallas. mida me siis saame teha, et selles sektoris olukorda parandada? minu arvates väga oluline on teavitada inimesi Eh, on väga oluline eh, näidata, eh, et probleemid eksisteerivad, on vaja tuua näiteid, on vaja öelda, et kui sa parandad töötervishoiu olukorda, siis paraneb ka sissetulek. Iiri ekspert näiteks näitas meile, mis siis juhtub, kui ei peeta kinni töötervishoiu ohutuse reeglitest me võime informeerida talunikke, jagada nendega parimad praktikad, siis e, võib moodustada võrgustikke, sest võib-olla e, kui nad just eksperte ei kuula taludes, siis kuulavad nad oma naabreid. ja me Eh, peame minema ise põllumeeste juurde, sellepärast et nad töötavad väga pingeliselt ja nendel ei ole võimalik sõita eh, pealinna mingisugust seminari kuulama. Eh, me saame töötada ka suuremate ettevõtetega, kes siis kasutavad alltööjõudu on vaja kasutada praktilist riski hindamisvahendeid aga kõige olulisem on see, et me muudaksime käitumismalle, et eh, muudaks arusaam, et eh, just nimelt tööohutus ja ohutus üleüldse on eh, hea ärijuhtimise jaoks. ma vaatan, et aeg hakkab kuluma mul ära. meie amet on läbi viinud mitmesuguseid tegevusi näiteks me oleme tegelenud ähm, teavitamisega äh, läbi kampaaniate. näiteks üks kampaania oli just põllumajanduse jaoks. praegusel hetkel me töötame äh, just koos äh, riski ennetamise vallas ning me räägime parimatest praktikatest. üks hea näide Äh, on Iirimaalt, kus viisteist talu organiseerisid äh, sellise mm, arutlusgrupi, nad tulevad kokku arutavad eh, oma, oma tööküsimusi, aga na, igal kokkusaamisel nad käsitlevad ka ohutusküsimusi. Nendel on ka elektrooniline riskihindamisvahend, mis on olemas siis ohutusameti eh, äh, koduleheküljel ja see on kättesaadav kõikidele mm, talunikele. see on kasulik ja väga hea on, kui tulevad ka teised talud ja hindavad oma riske. Nemad nimetavad seda eh, värskeks silmapaariks, kes tulevad ja vaatavad, kuidas ühes talus asjad käivad, sest oma asjadega on inimesed nii harjunud, et nad ei märkagi kõike seda, mida märkama peab ja on olemas ka suunised, mida saab kasutada riski hindamisel siis me tutvustame ka paremat praktikat. see on olemas eh, meie kodulehel, seal on olemas ka juhtumianalüüsid. meil on tegelikult kolm hindamistööriista, eh, mis eh, liikmesriikides kasutusel on ja neid, need sobivad väga hästi põllumajandusele. üks valdkond, millega me tegeleme, on andmete kogumine ja ma tahaksin rääkida teile meie eh, ettevõtlusuuringus, see on jõudnud teise faasi ja nüüd me oleme hõlmanud siin ka põllumajandussektori ettevõtted, eh, kus töötavad viis või rohkem inimest see ettevõtete uuring vaatab just nimelt töötervishoiu ohutuse küsimusi, hindab riske ja ma tahaksin lõpetada, eh, tuues näite meie heast praktikast. Eh, tegemist on Ühendkuningriigiga. see puudutab eh, selliseid infopäevi, mis on tehtud just põllumajandusettevõtete jaoks ja seal näidatakse praktiliselt, millised on riskid näidatakse, tutvustatakse neid riske, mis on väga levinud taludes. rohkem kui nelikümmend kolm eh, tuhat inimest on käinud nendel üritustel ja tänu nendele ütlevad põllumehed, et nemad on parandanud oma töötervishoiu ohutuse olukorda taludes ja nad eh, on soovitanud käia ka oma tuttavatel niisugustel üritustel, ma arvan, et see on väga hea tulemus, sest me oleme lihtsalt jõudnud eh, eh, nende inimesteni, kelleni muidu on väga raske jõuda. ja kui te tahate veel informatsiooni, siis siin on meie kodupere, kodulehe aadress. nii et ma arvan, et eh, nüüd me anname sõna edasi ma tahaksin tänada nelja eksperti, kes siin sõna võtsid. enne kui me nüüd hakkame küsimustele eh, vastama, eh, annaksin ma sõna komisjonile. Um, thank you, uh, Jim. Ladies and gentlemen um,, suur tänu, daamid ja härrad, suur tänu selle võimaluse eest täna selgitada neid seda olulist algastust, mis äh, Euroopa Komisjon on teinud, et parandada põllumajandussektori töötervishoiu ja tööohutust, mina töötan Luksemburgis asuvas ähm, ähm, tervishoiu peadirektoraadis ning meie oleme vastutavad kõikide tööstussektorite töötervishoiu ja tööohutuse eest me teame, et põllumajanduses on sellega seotud olulised probleemid, meil on siin olulised inim, inimeste ja majanduskahjudega seotud riskid ning siin sektoris on palju veel vaja ära teha kui me läheme tagasi ning vaatame eh, hiljuti lõppenud kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta vahel aset leidnud ühenduse strateegias, siis püüdsime oluliselt vähendada kutsehaigusi. komisjon tõi välja selleks, et eesmärki saavutada, et äh, õigusaktide rakendamist tuleb tugevdada ning tuleb toetada VKE-sid, eriti just kõrge riskiga sektorites nagu ehitus, põllumajandus, kalandus ja transport strateegia tõi välja ka, et äh, mittekohustuslikud instrumendid Euroopa tasandil aitavad kõikidel osapooltel mõista oma kohustusi ja õigusi ning samuti oleks see hea vahend direktiivide rakendamiseks riiklikul tasandil. komisjon on ähm, viinud läbi tihedat koostööd kolmepoolselt erinevate sektorite esindajatega selleks, et välja tuua mittekohustuslikud suunised. meie arvame, et suunised aitavad kõikidel osapooltel põllumajanduses ja metsandussektoris. sinna kuuluvad siis ka talunikud, FIE-d, metsatöötajad, selleks, et mõista erinevaid direktiive, on välja toodud ka heade tavade näited ja lugejad peaksid arvesse võtma ka riiklikku seadusandlust, kus võivad olla rohkem piiranguid, kui direktiivid seda välja toovad üks põhjus, miks me valisime mitte siduva hea tava näite, on see, et Euroopa tasandil puudub ähm, metsanduse ja põllumajanduse kaitsereeglid, siin on teatud äh, piirangud nende puhul, kes töötavad äh, väljas loomadega, isoleeritud kohtades, äh, vähese väljaõpiga ning kasutavad taimemürke. kõik need suurendavad riske, millega töötajad silmitsi seisavad ning ka õnnetuse riski. komisjon kaasas seega ähm, Äh, vastav ameti, mis äh, tõi, tootis selle äh, selle manuaali, siin on palju vajalikke elemente, selgitusi selle kohta, kuidas riske hinnata põllumajandustegevuse ajal näiteks üks innovatiivne äh, lahendus selles manuaalis on interaktiivne riski hindamine, mis lubab äh, talunikel ise oma riske hinnata, vaadata ohtude nimekirja, mida on juba hinnatud äh, sektorite põhiselt või siis riskitaseme põhiselt. siin on erinevad elemendid selle riskihinnangu puhul, mis on seotud konkreetse tööstussektori valimisega, sest eh, sektorite probleemid on erinevad. siin on välja toodud kõik need tegevused, mida te soovite hinnata ning ohud, mis kehtivad erinevates olukordades, eh, juba hinnatud ohtudest alates ning siin on võimalus äh, too, välja tuua ka teie spetsiifilise taluga seotud tulemused ning küsimus on ka selles, kes äh, teatud tegevusi algatab ja millal neid saavutada, need on kõik riskihinnanguga seotud olulised elemendid. kuid tahaksin äh, teid ka hoiatada selle manuaali kasutamise puhul kuivõrd iga töökoht on erinev ja iga ülesanne on äh, talu puhul äh, ainulaadne, siis äh, soovitused ei vabasta teid oma edastiste riskihinnangute läbiviimisest vastavalt kõige sobivamale meetodile. kasutajad peaksid olema teadlikud ka oma kohustustest vastavalt riiklikule seadusandlusele ning tagama, et nad on nende reeglitega kooskõlas lõpetuseks tahaksin öelda, et manuaal on kättesaadav kolmes keeles, inglise, saksa ja prantsuse keeles. ning üks probleeme, mis me oleme suutnud juba välja tuua, on see, kuidas seda manuaali võimalikult edukalt levitada, kas me peaksime seda laiendama äh, just Äh, läbi teadlikkuse tõstmise, läbi kontaktide, kui te meid siin aidata saaksite, siis me oleksime teile väga tänulikud. Äh, parlamendisaadikutele on need manuaalid täna ka siin ruumis kättesaadavad, aitäh teile um, will...! suur tänu ja nüüd siis äh, avame arutelu. loodetavasti kõik sõnasoovijad piirduvad kaheminutise sõnavõtuga ja siis saame ka anda ekspertidele võimaluse vastata. proua Morin Chartier suur tänu kõikidele meie sõnavõtjatele, kelle ettekanded olid äh, vägagi äh, konkreetsed äh, ning aitasid välja tuua neid erinevaid riske, mis põllumajandusega kaasnevad. meie põllumehed on meile tähtsad ja täna on meie põllumehed märksa suuremate riskide ees kui kolmkümmend aastat tagasi. kolmkümmend aastat tagasi oli põllumeeste eeldatav eluiga suurem kui ülejäänud sektorites ja vaadake nüüd, kuhu me oleme jõudnud kolmkümmend aastat hiljem, see töösektor on alla käinud ja just nimelt seda allakäiku nähes peame me tõdema, et tegutseda tuleb kiiresti meile siin tutvustati erinevaid riske väga huvitavalt ja, ja härra Francois rääkis veel enda isiklikest kogemustest, aga ma arvan, et on üks riskide kategooria, millest me ei ole siin rääkinud ja mida ei tohiks alahinnata. nimelt asjaolu, et põllumehed sageli satuvad öö, äh, peavad kasutama avalikke riiklikke teid äh, oma põllumajandusmasinatega, äh, samal ajal nendes äh, teedel on ja seal on teiste kiirustega sõidukid, ei ole era-, eraldi ja põllumeestele ette nähtud teeradasid ja see no, tekitab veel täiendavaid ohte. ja siis veel me peame teadlikustama endale neid probleeme. algatusreport, mis oleks väga asjakohane, peaks just nimelt aitama kaasa meie teadlikkuse tõstmisele ja ja me peame riske analüüsima alu-, analüüsima ka töötavasid, mis sisaldavad riske ja äh, mehaanilistele riskidele äh, lisaks kaasnevad ka teised riskid, äh, riskid põllumajandustootjate perekondadele, põllumajandusüksustes, taludes on tihti tõsiseid, juhtub õnne, tõsiseid õnnetusi ja, ja see kõik näitab, et meil on veel päris palju ühtlustamist jäänud ära teha, me teeme Euroopa tasandil õigusloomelises protsessis juba palju äh, ja äh, põllumajandussektori inimeste tervishoiu kaitsmise ettepanekud oleksid alati samuti äh, asjakohased. proua McInnes suur tänu, lugupeetud esimees ja suur tänu ka Toomas Liiem selle eest, et te korraldasite tänase ürituse. mina pidin täna siit tegelikult vara lahkuma, aga jäin siia sellepärast, et tegemist oli tõesti äärmiselt oluliste ettekannetega ja ma arvan, et selles vallas on võimalik palju saavutada. ma tahtsin äh, ainult mõningaid asjaolusid täpsustada. kas äh, meeste ja naiste suhtumine põllumajandusega seotud riskidesse ja ohutusse on erinev põllumajandusmajapidamistest. Te mainisite ka seda, et äh, Uus-Meremaal on surmajuhtumite arv põllumajandussektoris väiksem kui Euroopa Liidus. Äh, ja äh, ma tahtsin teada, miks, kas nende põllumajandussüsteem on teistsugune või mitte, sest et muidu nad on väga turukasumist kasumimeelsed, nii et see tundub mulle pisut üllatav nii, mis puudutab äh, kemikaale, siis äh, kui meie olemasolevaid õigusakte liikmesriikides äh, täiel määral ellu rakendatakse, oleks võimalik probleeme tulevikus ära hoida ja ma arvan, et me peame oma tegevuses seda arvesse võtma, Iirimaal on meil väga põhjalikud koolituskursused nendele, kes kasutavad kemikaale ja järelevalvet teostatakse väga rangelt siis äh, kuidas saaks olukorda parandada, mina leian, et teadlikustamine, lakkamatu teadlikustamine ja teavituskampaaniad on äh, väga olulised. põllumehed äh, omaenda elu on valmis ohtu seadma ja see on üsna hirmuäratav ja sellele tuleks juhtida ka põllumeeste enda teada tähelepanu kas liikmesriikides on sellised äh, eeskujulikud äh, talud, eeskujulikud farmid äh,, mida saab ette näidata äh, ja äh, kui, kui selliseid eeskujulikke farme oleks ja nende, nende tegevust saaks levitada, siis äh, võib-olla head tavad leviksid kiiremini. siis veel äh, õnnetused on sageli seotud perekonnaliikmetega, lastega ja ka kui võllumees saab õnnetuse tulemusel puude, siis äh, mõjutab see ka pereelu, me peaksime seda arvesse võtma. lugupeetud äh, esimees, ma arvan, et tegelikult selles valdkonnas oleks võimalik teha kaks raportit, tööhõivekomisjon peaks rääkima töötajate õigustest, töötajate muredest, aga põllumajanduskomisjon peaks omalt poolt esitama omad seisukohad põllumeeste kohta ja põllumehi puudutavate õigusaktide kohta, nii et ma, ma arvan, et me võiksime kaaluda võimalust kaks algatusraportit koostada me tahaksin nõustuda härra Griffiniga, et me ei saa jätkata Euroopat, Euroopa toitmist tuues ohvrid tuhat, ohvriks tuhat inimelu aastas. suur tänu! Soome sõnas, äh, me räägime erinevate komisjonide pädevustest äh, hiljem, äh, aga alati nende pädevuste puhul on lahenduste leidmine keeruline. ja Juta Steinbrück. palun. sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. suur tänu ma tahaksin tänada kõiki meie esinejaid, teie ettekannetest sai selgeks, et põllumajandus teema, millest me räägime siin komisjonis palju, on väga, on veelgi olulisem, kui me seda oleme arvanud. põllumajanduskomisjon muidugi räägib alati põllumajandusest, aga see tänane üritus heitis täiesti uut valgust sellele tähtsale teemale ja suur tänu kolleegidele kes tunnevad nii tõsist huvi töötervishoiu ja ohutuse vastu. tööhõivekomisjonis ei räägita tööohutusest ja töötervishoiust väga palju, me rääkisime varem ähm, sellest temaatikast seoses näiteks hooajatööga ja nii edasi ja me oleme püüdnud alati inimeste tingimusi parandada ja loodetavasti on meil see õnnestunud põllumajandussektoris töötajate tööohutus ja tervishoid on oluline teema kogu Euroopas, kuid arvesse tuleb võtta ka seda, et äh, põllumajandusega tegelevad üksused on erinevad, mina olen pärit Saksamaalt sellest piirkonnast, kus tavaliselt on väikesed pere, talumajapidamised, aga Saksamaal on ka piirkondi, kus põllumajandumaja ettevõtmine on suurem ja arvesse tuleb võtta ka väiketalupidajaid, kellel on vaja eraldi kaitset, eraldi soovitusi, sest nende olukord on eraldi, eriti ohtlik. mul on väga hea meel ka selle eest, et Euroopa Töötervishoiu ja Ohutuse Agentuur heitis oma vaatenurga alt sellele küsimusele valgust. me läheme paari nädala pärast veel Paosse oma komisjoniga ja võib-olla me võiksime sealgi kohtumiste käik-, koosoleku käigus sellest äh, rääkida. komisjon on tõdenud, et me peame tegutsema ja kui me nüüd räägime siin töötervishoiust ja äh, ohutusest äh, sellises suures majandussektoris, nagu seda on põllumajandus, siis äh, pole vähimatki kahtlust, et me peaksime olema oma tegevuses äh, nii ennetavad kui vähegi võimalik. mul on ka mõni küsimus. me kuulsime siin ettekannetest ka headest tavadest, mida võiks Euroopa tasandil võib-olla äh, Äh, ellu viia, kas nende heade tavade kohta on ka mingisuguseid ettepanekuid, konkreetseid ettepanekuid ja, ja ka konkreetseid ettepanekuid selle kohta, kuidas võiks seda Euroopa tasandil levitada selleks, et põllumeeste olukorda parandada. ja mind huvitab te,, kas teie ekspertidena olete minuga nõus äh, selles osas, et sageli on probleemid kõige tõsisemad väikestes põllumajandusüksustes, väiketalupidajate juures ja kuidas oleks siis võimalik neid põllumehi paremini kaitsta. ma tean, et töö taimekaitsevahendite ja kemikaalidega võib tekitada tõsiseid probleeme, aga võib-olla tuleks seda probleemi rohkem valgustada. suur tänu, härra Benjon tööhõive komisjoni tugev esindaja jah, mina räägiksin võib-olla siin natuke oma kogemustest, minu esimesed kogemused äh, põllumajandustöö ohtlikkusega seisnevad, äh, seisnesid selles, et kui mina äh, kolme aastasena käru lükkasin, siis minu isa sõitis traktoriga sellest üle, samal ajal kui mina seda käru lükkasin, mul on, noh, tahtsin väga teile sellest lugu, loost rääkida täna siin, mina kasvasin nimelt üles sellises põllumajanduskeskkonnas, ja kaheteistkümne aastasena pidin ma igasuguseid äh, äh, fosfaadipõhiseid väetisi levitama ja ma pean äh, kinnitama, et omalt poolt lõpetasin selliste väetiste kasutamise kohe, kui äh, talu mulle üle anti, sellepärast et äh, ma kindlasti tundsin selle mõju ka omal nahal paari päeva jooksul pärast kemikaalide kasutamist. loomulikult aastaid tagasi kasutusel olnud eriti ohtlikud kemikaalid on nüüd keelustatud, aga aga me ei tohiks unustada seda, et vähemalt Ühendkuning- ja Ühendkuningriigis on praegu ka väga selged äh, suunised selle kohta, kuidas kasutada kemikaale kuidas teha seda turvalikult, me püüame riske vähendada ja ka mina olen teinud seda omalt poolt ja aga, aga on ka mitmesuguseid teisi valdkondi, nagu näiteks öö, saagide küsimus ja nii edasi ja mina omalt poolt annan mina oma talus ta äh, annan endast parima, aga te rääkisite siin äh, töötervishoiuohutuse kampaaniast Ühendkuningriigist, mina olin üks nendest põllumeestest, kes äh, käis ühepäevasel kursusel sellega seoses ja ma võin teile öelda, et igaüks meist muudkui hädaldas, et äh, meie tervishoiukindlustus äh, oli äh, tervishoiuministeerium oli meile kirjutanud, et kui me koolitusel ei osale, siis öö, ootab meie talu ees kontroll me käisime sellel koolitusel, seal olid praktilised demonstratsioonid, väga põhjalik ülevaade ja kõik, kes sellel koolitusel osalesid, olid pärast sellega rahul ja ütlesid, et nad äh, õppisid midagi. seda tuleks ka tulevikus teha, mina paar aastat tagasi näiteks äh, pidin, äh, tegin läbi õnnetuse redeliga, jäin rippuma lae alla ja, ja ainult õnne kombel pääsesin sellest ja pärast seda on minu suhtumine redelitesse täielikult muutunud. aga on ka teisi ja erinevad tõstevahendid ja nii edasi. ja ühend-, Uus-Meremaa kohta ütleksin ma, et tõenäoliselt nemad vähemalt ei pea heina tegema ja sest, et neil on äh, rohumaad kättesaadavad aastaringselt. Äh, aga, aga jah, ma tahtsin siin välja tuua sedasama koolitust, mida meile korraldati, mis oli suurepärane hea tava näide, mida võiks kasutada üle Euroopa märksa äh, sagedamini ja ka teistes liikmesriikides. ja nüüd siis meie eksperdid, palun ja te võite siis äh, äh, näidata, kui distsiplineeritud te olete, ärge rääkige rohkem kui kolm minutit, kui vähegi võimalik ja alustame naisterahvastest, palun. proua Podnietse, teil on sõna kolmeks minutiks. Teil peaks ka kell olema siin kuskil ees uh,. Like to... vastan kiiresti. küsimus oli sellest kas on erinevus meeste ja naiste õnnetuste vahel? tegelikult mehed võtavad rohkem riske, sest eh, ikka valitseb niisugune machokultuur. ja seda ei tohi unustada. seda ei tohi unustada eh, põllumajanduses, ehitustegevuses ja nii edasi küsimus oli ka sellest, kuidas nende taludeni jõuda. ma tean, et iga konkreetse taluni iga kord ei jõua. näiteks Euroopa sotsiaalpartneritega põllumajandusvaldkonnas eh, oleme me töötanud erinevates maades Nad on meie nii-öelda eh, siseriiklikud eh, kontaktpunktid ja eks seal ole ka erinevate eh, tüüpi eksperte ja niimoodi me püüame nende kaudu levitada paremat praktikat. ma olen nõus, et on äärmiselt oluline teha põllumajandustöötajatele selgeks, et nende tervis on äärmiselt väärtuslik, kui midagi juhtub, siis see mõjutab eh, nende, neid endid, nende perekondi. suur tänu nüüd härra Francois, nüüd on teil võimalus kaheks minutiks eh, meile uuesti kõnelda. suur tänu. mis puudutab häid tavasid, siis tõepoolest me peame rääkima tavadest, kuid mis puudutab kemikaale, siis peame alustama kõigepealt mõistlikust lähenemisest, kui toode on ohtlik, siis tuleb see turult ära võtta. sest isegi kui me kasutame häid tavasid, kui me vaatame kaitsemeetmeid, näiteks Prantsusmaal tuleb kanda täielikku kaitseülikonda, siis tegelikult see ei ole rakendatav. meil on täna Prantsusmaal kohustus kahepäevaseks koolistuseks Prantsusmaal äh, ja Prantsusmaa püüab võimalikult palju neid äh, mõistlikke tavasid rakendada, kuid samas on meil äh, töökoha reaalsus äh, ning äh, näiteks Viinamägedel äh, ähm, on inimesed kontaktis nende kemikaalidega, kemikaalidega, sest nad lõikavad oksi äh, paljaste kätega ja meie mm, muidugi ei toeta kogu kemikaalide ärakaotamist, kuid me tahame, et turult võetakse ära vähki tekitavad või sisesekretsioonisüsteemi häirivad tooted ja kui on kahtlus, siis tuleb toode keelustada, sest sest äh, olukord on reaalselt üsna keeruline. Te rääkisite siin naistest, tõepoolest naised kasutavad rohkem kaitsemeetmeid ja naised äh, mõistavad ka rohkem hukka äh, põllumajandussektoris toimuva ning nemad hoiatavad ka oma abikaasasid tihti, sest nemad märkavad tihtipeale oma abikaasade juures terviseprobleeme see on midagi, millest tuleb rääkida, sest naised on just kõige julgemad ning mõistavad need praktikad hukka. igal juhul, äh, kas te ei arva, et äh, tuleks äh, et hoolimata kõikidest nendest manuaalidest ja juhistest on tegemist meie jaoks tööga, mida me teeme iga päev ja meil on teatud kliimatingimused ja talus, mis on nii suur nagu minu oma, on lihtsalt selline olukord, et osad inimesed ei ole piisavalt informeeritud, kaitsemeetmed maksavad palju ja me peame võib-olla mõtlema nendele talunikele, kellel oleks vaja majanduslikku abi, et ennast kaitsta. muidugi on oluline rääkida keskkonnast, kuid ärgem unustagem, et kemikaalid mõjutavad keskkonda ja talunikud kindlasti annavad endale sellest aru, et need kemikaalid mõjutavad keskkonda. eks ole. Äh, Herr Del- ja nüüd siis kolmeks minutiks järgmisele kõnele, järgmisele kõnelele sõna. mina tahaksin vastata kahele küsimusele. üks puudutab väiketalunike kaitset. väga raske on väiketalunikel rakendada kõiki ennetusmeetmeid mis on seotud ohtlike tegevustega, millega nad kokku puutuvad, eh, kui ta kasutab näiteks taimekaitsevahendeid. vastavalt Hispaania seadusandlusele ei tohi kasutada neid aineid, kui ei ole eh, läbi viidud eh, vastavat koolitust, ei ole inimesi ette valmistatud. aga nagu te kuulsite, väiketalunikud peavad ostma sisse seda ennetusteenust. see on kallis ja selle peale kulub ka palju aega. ja peale selle on vaja ka jälgimist, et ikkagi olla kindlad, et väiketalunikud ei võta ülemääraseid riske. üks võimalik lahendusi on see, tagama üks võimalusi on see, et need teenused pannakse kuidagimoodi ühte patta ja siis nagu kooperatiividena tarbitakse neid teenuseid. E, üks osa abist, mida antakse ühtse e, põllumajanduspoliitika raames, võiks olla ka suunatud just ennetavale tegevusele. ja siis teine küsimus e, puudutas just taimekaitsevahendite kasutamist on äärmiselt oluline, et me eh, teeksime koostööd toodete registri vallas. on olemas eh, üheksakümne, eh, direktiiv tuhat üheksasada üheksakümmend üks murd neliteist on olemas ühenduse nimekiri Eh, nendest toodetest, mida lubatakse kasutada ühenduse tasemel ja ei ole lubatud kasutada neid tooteid, mida seal nimekirjas ei ole. see pärineb juba aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üks, sellest ajast saati ei ole seda mitte kordagi uuesti üle käidud. tegemist on terve Euroopa turuga ja oleks ikkagi ülim aeg seda teha ja niimoodi me võiksime vähemalt Ehm, tagada selle, et tooteid kasutatakse ühtmoodi kõikides liikmesriikides. sest praegusel hetkel on võimalik arusaamatused. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta uus määrus tõi ära ehm, teatud eh, toodete nimekirja, mis võivad, on, mis on potentsiaalselt ehm, vähki tekitavad ja siis on olemas ka direktiiv Eh, eh, sellel teemal, kuid mulle tundub, et ikkagi eh, taimetoodete, taimekaitsetoodete teemat peaks jät-, sellega peaks jätkama. ja siis lõpuks annaksin sõna Iirimaa esindajale, palun. suur tänu. tegelikult on ähm, palju asju, millega peaks tegelema, aga äh, peab ütlema, et põllumeeste eh, eluiga, keskmine eluiga on kõvasti langenud. Eh, põllumehed surenevad eh, enesetappude tõttu, vähi ja teiste haiguste tõttu ja see on asi, millele peab mõtlema. jah, naised ei võta nii palju riske, aga ma ütleksin ka nii naised e, kõige ohtlikumaid töid ei teegi. E, näiteks nad ei e, sõida ohtlike masinatega, nad ei tegele nii palju loomadega. ja ma arvan, et ega soovahetus probleeme põllumajanduses ei vähenda me vaatame väga tähelepanelikult, mis juhtub eh, Uus-Meremaal, eh, sest et nemad tegelevad enam-vähem samade asjadega, millega meie Iirimaal. aga eh, nendel on väga palju Nendel on väga palju lambaid, nad peavad palju lambaid ja see on ohutum kui tegelemine suurloomadega, veistega, nii nagu meil on Iirimaal aga tegelikult me hoiame nendel täp-, silma peal, vaatame, eh, mida nad teevad. ja me püüame eh, mõistlikke lahendusi ka üle võtta. kui me vaatame eh, väärtusi, siis kas põllumehed hindavad oma elu? mulle tundub, et esi, et asi on kuidagi sotsiaalne, kas Euroopa kodanikud hindavad põllumehi kui eh, ühiskond üleüldiselt ei hinda põllumeest, siis põllumehel on raske ennast hinnata. Eh, me eh, tegelikult oleme õnnelikud, kui supermarketid on toitu täis, aga tegelikult me ei taha selle eest väga palju maksta. Eh, tegelikult me peaksime seda tegema, sest siis saavad põllumehed ka rohkem ennast aidata, eh, ilma et nad peaksid ebamõistlikke riske ette võtma. on talud eh, meil on olemas ka sellised mustertalud, me viime teisi sinna vaatama, kuidas asjad käivad. Need on lihtsalt hea praktika näited. Eh, need on näited nendest eh, skeemidest, eh, mis on töötanud, palju niisuguseid näiteid on Taanist. me võime vaadata ka seda, mida tehakse Ühendkuningriigis mina olen käinud ka nendel kursustel, mida korraldatakse Ühendkuningriigis, need kursused on tõepoolest väga head, aga nad on ka väga kallid tegelikult minu lähenemise aluseks on see, et meil on vaja muuta poliitikat liikmesriigid on eh, välja töötanud väga palju suuniseid, komisjon on eh, töötanud palju suuniseid välja, aga ikkagi õnnetused juhtuvad. ja see tähendab, et nendest suunistest ja algatustest ei piisa. Eh, Eh, me peame mõtlema ka demograafiale, sellepärast et paljud eh, eh, põllumehed, kes Euroopas tegutsevad, on väga vanad, sellepärast on vaja muuta poliitikat, meil on vaja ka uut tööohutusstrateegiat Euroopa Liidus. ja ma arvan tõepoolest, et poliitika äh, Äh, muutmine on see, mis aitab olukorda lahendada, mitte pidev suuniste äh, väljatöötamine. ja just nimelt poliitika muutmine peaks olema meie tegevuse aluseks, aitäh! suur tänu! Äh, nüüd kokkuvõtteks annaksin sõna härra Kastrole tõepoolest meil oli oluline täna seda arutelu pidada ja me peame otsustama, mida teha. minu arvates see arutelu oli täiesti õigeaegne. E, kuigi ka eile õhtul e, nõukogus saavutati teatud edu. ma arvan, et on vaja sätteid, mis e, tugevdaksid tööohutust farmides. siin räägitakse paremast praktikast, see on üks võtmeküsi-, võtmetähtsusega küsimus, kuid vaja on ka Euroopa tasemel tegutsemist. ja nii nagu erinevates liikes, riikides on öeldud, eh, et eh, on täiesti üllatav, et nendest ei tule eh, andmeid statistika jaoks. praktikalised, praktiline tegevus Ehm, just nimelt uurimistöö ehm, ehm, ohutuse suurendamiseks eh, taludes seda tehakse ja inimesed võib-olla ei ole alati eh, teadlikud lihtsalt tulemustest, aga tegelikult eh, minule teeb muret see, et kui me tahame suurendada eh, ohutust tarmi, farmides, siis me talumeeste eh, koormust ei tohi sellega suurendada. Eh, igatahes kõike, kõike seda tööd on vaja teha lihtsalt, ilma erilise koormata põllumeestele. ma tõepoolest arvan, et põllumajanduskomisjon peab mängima siin kõige tähtsamat rolli, kuigi see on ka eh, tööhõivekomisjoni töövaldkond. ja ma eh, ütleksin lõpetuseks, et ma olen väga tänulik eh, kõnelejatele, sellepärast et teie Teie mm, ettekanded olid väga sisutihedad ja huvitav ja meil oli nagu väga hea ülevaade nendest probleemidest. ja Äh, tõesti, me ei saa niisugust võimalust käest lasta, me peame tegutsema nimelt ühtse põllumajanduspoliitika vallas. suur tänu. ja tõepoolest äh, need kaks komisjoni koos, see on hea näide partnerlusest. ning me loodame, et äh, tulemuseks on ka konkreet-, midagi konkreetset poliitikuid eh, eh, süüdistatakse sageli sellest, et nad ainult kuulavad, mitte midagi ei juhtu, aga ma arvan, et niimoodi antud juhul ei lähe, sest meil on praegu võimalus midagi teha ära. Eh, ohutuse osas me sai, kuulsime huvitavat informatsiooni, meile selgitati, kuidas asjad on, räägiti, milles peituvad ohud ja me peame muutma oma lähenemist. me Eh, me, meil oli eh, varem üks raport siin, mis puudutas e-, elektromagnetilist välja. me võime rääkida õnnetustest, aga me peame endale ka meelde tuletama, eh, et on olemas niisugused asjad nagu tööaeg Eh, me peame mõtlema sellele, kui kaua üks töötaja on eh, nagu riskiolukorras. ja eh, me peame mõtlema siiski, kuidas me saaksime midagi seadusandlusega parandada, mitte ainult lükkama palli vabaühenduste, vabaühenduste väljaku poolele nii et me kuulsime praegu väga palju kasulikku ning me peame tagama, et meie tarbijad ei mõtle ainult hinnale ja äh, kvantiteedile, vaid nad peavad mõtlema ka kvaliteedile, kvaliteedile, mida saab luua siis, kui äh, tootmistingimused on paremad meil on vaja eh, tooteid, mille tootmise eest ka inimestele korralikult eh, makstakse. nii et mõlema komisjoni nimel ma tänan eh, mm, kõiki nende suurepäraste ettekannete eest ja teie panuse eest ja me oleme ka enam-vähem jäänud aja piiridesse. ja tõepoolest me ootame, et ka tulevikus me midagi koos teeksime, aitäh! So ladies and gentlemen, thank you very much indeed. daamid ja härrad, suur tänu teile. kas oleks võimalik pidada kahepoolset dialoogi siin kinniste uste taga, palun, sest me peame nüüd oma koosolekuga uuesti alustama kahe minuti pärast, aitäh. So, ladies and gentlemen, please. daamid ja härrad, me peame nüüd jätkama oma koosolekuga. ka väljaspool seda koosolekuruumi on väga toredaid kohti, kus omavahel juttu ajada. niisiis, kolmeteistkümnes päevakorrapunkt, proua härra Lambert. kolleeg Lambert on siin äh, oma raportiga kriisimõju tervishoiuteenuste kättesaadavuse ha-, saadavusele haavatavate elanikkonnarühmade jaoks ja meie kolleeg ei räägi alati saksa keelt, kuid tema inglise keel on väga äh, selge, palun, äh, proua Lämbert, teil on sõna. suur tänu, härra esimees, ma arvan, et äh, minu saksa keel on üldiselt piiratud joogitellimuste esitamisega me vaatame täna läbi minu raporti muudatuse ettepanekuid ning me Te näete, et muudatusettepanekuid on väga palju, sada viiskümmend seitse muudatusettepanekut ja ma tunnistan, et osa nendest on ka minu sulest, kuid enamik nendest on väga konstruktiivsed. ja lisavad uusi elemente raportisse, näiteks mis puudutab äh, maaelu dimensiooni, mis on seoses siis ähm, äh, teenustele läbi, äh, teenustele ligipääsemisega. me vaatame siin teenustele ligipääsemist ja mm, siin on olulisemaks teemadeks äh, tervishoiuteenused, puudega inimesed ja lapsed, eriti öö, ähm, hooldus perekondade juures elavad lapsed. nii et äh, siin on küsimus, kui palju me tahame muudatusettepanekuid kaasata, et teatud aspekte siin laiendada ning ma arvan, et osa sellest puudutab muudatusettepanekuid, mis on seotud aktiivse vananemisega, kui inimesed äh, soovivad äh, reformida tervishoiusüsteemi, näiteks muudatusettepanek kuuskümmend kolm ja küsimus on siin, kas me tahame seda aspekti laiendada, mind ennast see ei häiri, kui inimesed seda soovivad ja kui nad leiavad, et sellest on abi. mis puudutab teatud kompromisse, siis loomulikult on siin terve rida küsimusi, mis puudutab hooldusteenuse pakkujaid Äh, ning hooldekodusid, siin on terve rida muudatusettepanekuid, mis on seotud äh, põhjenduspunktiga J või lõikega kaksteist või lõikega kakskümmend üks ka teatud määral. nii et äh, siin me püüame leida kompromisse ning tegeleme nende küsimustega, mis on seotud töötingimustega hooldussektoris, see tundub olevat üks olulisemaid probleeme. siis tööpotentsiaal, mis on samuti komisjoni dokumentides välja toodud ning inimesed on samuti seda laiendanud siin ning üks küsimus puudutab siin sektoris veel toetust perekonna või mitteametlikele hooldajatele, eh, kes teevad oma tööd siis vabatahtlikkuse ja mitte kutse alusel. samuti on siin küsimus, mis on seotud direktiiviga, mis on seotud hooldetöötajate puhkustega ning siin on terve rida küsimusi, mis puudutab, puudutavad naisi, kes tegelevad hooldusteenuse pakkumisega ning mm, siis nende endi olukorraga, mis äh, puudutab nende osalust tööturul. samuti on siin terve rida muudatusettepanekuid, mis tegelevad selle küsimusega, kuidas me vaatame teatud muudatuste mõju, mis nüüd praegu aset leiavad kasinusmeetmete kasutuselevõtu tõttu ja nende valikute tõttu, mida liikmesriigid on otsustanud teha, kuidas me neid mõjusid hindame ning kuidas me hindame neid poole aasta protsessi jooksul. ma arvan, et siin peame vaatama, kuidas see kõik kokku võtta, et jõuda kompromissini selle konkreetse küsimuse puhul. samuti on siin terve rida muudatusettepanekuid, mis on seotud sellega, kuidas me saame kasutada Euroopa Liidu tõukefonde äh, kuidas toetada läbi selle või pakkuda koolitust. siin on terve rida muudatusettepanekuid, mis on seotud ka materiaalselt puudust kannatavate inimeste toetusega ning äh, ma näen, kuidas äh, see fond on seotud selle konkreetse küsimusega, sellepärast et äh, ESF Äh, siin rakendub, ma tahaksin teada, kuidas inimesed äh, siin äh, põhjendavad seda, kuidas on materiaalset puudust kannatavate inimeste fond siia konkreetselt seotud. ja siin on mitu, mitmed küsimused, mida ma tahaksin käsitleda kahepoolselt, selle asemel, et selgitada kogu komisjonile mõnda akronüümi või mõnda terminit. nii et et äh, enamik nendest muudatusettepanekutest on väga konstruktiivsed, nad äh, kas arendavad juba olemasolevaid äh, aspekte või toovad siis uusi aspekte, nii et meil saab olla lõpuks siin raport, mis on väga konstruktiivne. ma mõistan, et naiskomisjon on samuti otsustanud arvamust avaldada selle raporti teemal, nii et ma loodan, et et äh, need, kes lasid tähtaja mööda, saavad nüüd võimaluse seda teha. igal juhul oleksin väga huvitatud äh, nende arvamust äh, ja kuulan huviga teie märkusi ja küsimusi, aitäh! Merci beaucoup! Jutta. Suur tänu, Jutta Steinrück, palun! jaa, meine kolleegin Birgit Seppel, die immo-. suur tänu! kolleeg Birgit Sippel rääkis, et kodanikuvabaduste komisjonis toimub väga huvitav arutelu andmekaitse äh, üle ja seetõttu ei saa kõik, kes soovivad siin olla, ei saa siin olla. õigus hoolekandele on äh, põhiõigus, mis ei tohiks kriisi tõttu ohtu sattuda. ja kõigile ühiskonna sektoritele, ühiskonna kihtidele peaks olema tagatud täielik juurdepääs sellele teenusele. makse sisseviimine äh, tervishoiuteenustele juurdepääsuks, äh, nagu näiteks haiglates äh, Kreekas ja retseptitasude suurendamine, mis seab ohtu just nimelt kõige nõrgemal positsioonil olevad inimesed kõik sellised äh, algatused äh, ja nende, nende mõju äh, on raske tulevikus hinnata. Birgit Sippel tahaks rõhutada, et Jean Lamberti töö on heaks aluseks edasisele tööle ja muudatusettepanekud muudavad selle veelgi paremaks. Birgit on veendunud, et need muudatusettepanekud aitavad meil kujundada hea äh, kompromissi ning ta ootab juba pikisilmi tihedat koostööd äh, raportööri ja variraportööridega. suur tänu! suur tänu, härra Pekker! suur tänu ka minu poolt. mina tahaksin tänada raportööri. ja tahaksin tänada ise äranis selle äärmiselt koostöövalmi lähenemise eest me oleme keskendunud äh, peamiselt nendele vahend-, valdkondadele, mida meie tahaksime kaitsta. ma saan aru, et tervishoiuküsimus on oluline ning äh, eakamad põlvkonna kohtlemise teema muutub üha päevakaelisemaks aga raport tervikuna on väga põhjalik ülevaade äärmiselt mitmekülgsest teemavaldkonnast. nii et loodetavasti selle tulemusena meie pingutused olukorda selles valdkonnas parandada kannavad rohkem vilja ja loodetavasti õnnestub meil veel viimane lihv anda sellele dokumendile, nii et tulemus on kõigile vastuvõetav. suur tänu, kas on veel kolleege, kes soovivad sõna? kui ei, siis äh, kas komisjon soovib sõna? paistab, et ka komisjon ei soovi sõna, äh, ei ole vaja midagi lisada, siis annan veel lõpetuseks sõna raportöörile. suur tänu kõikide sõnavõtjatele nende asjakohaste kommentaaride eest, kõik muudatusettepanekud või suurem osa muudatusettepanekutest liiguvad ühes samas suunas. see on tõesti nii ja ei ole mingisuguseid erilisi vastuolusid tekitavaid valdkonda, võib-olla mõnedel on rõhuasutu-, asetused pisut erinevad. mõningate selliste häbimärgistamisega seotud äh, valdkondadega seoses, aga mis puudutab võimalikke kompromisse, siis tõenäoliselt kompromissmuudatusettepanekud esitan ma pärast lihavate puhkust, nii et äh, ma arvan, et keegi ei taha meist äh, neid ennem kätte saada, nii et see annab meile aega tööks. suur tänu! ja siis äh, nüüd me räägime nendest muudatusettepanekutest kahekümne üheksandal mail ja raportööril on aega muudatusettepanekutega tegeleda ja nüüd läheme edasi oma päevakorrapunktiga, päevakorrapunkt äh, neliteist ja nüüd annaksin sõna härra Orrile ja äh, kes äh, asendab meie härra Deutschi, kes on meie raportöör, arvamuse koostaja ja on koostanud äh, arvamuse, mis käsitleb äh, kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu äh, kohtade esitavat määrust ähm, seoses liidu riigihangete siseturuga. ja see määrus käsitleb ka selliseid menetlusi, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele tegemist on raportiga, kus, äh, mille koostab INTA komisjonis Daniel Kaspari Rahvapartei fraktsioonist. ja nüüd äh, peaksime me rääkima arvamuse projektist, meil peaks toimuma mõttevahetus arvamuse projekti teemal ja raportöör teeb äh, ettepaneku kuue muudatusettepaneku kohta suur tänu! härra Deutsch pidi paraku Ungarisse tagasi minema ja seetõttu palus ta mul siin oma arvamust tutvustada, mis, mille ta on koostanud. ta esitas mulle oma ettepanekud. kõigepealt tahab härra Deutsch rõhutada, kui oluline on äh, riigi turg ja see, et äh, avalik turg muutub olulisemaks äh, nii Euroopas kui ka kolmandates riikides. kuusteist protsenti moodustab riigihangete turg äh, Jaapanis juba üheksateist protsenti ja Ameerika Ühendriikides üksteist protsenti ja Hiinas viisteist protsenti nii et äh, tegemist on tõesti äärmiselt olulise teemavaldkonnaga. ja teisest küljest äh, turgusid äh, reguleeritakse erinevalt erinevates piirkondades ja Euroopa riigihangete turg on võrdle mitmeid miljard, mitmeid sadu miljardeid eurosid ja ja äh, turg on, turu avatust hinnatakse kaheksakümne nelja protsendiga Euroopa Liidus äh, äh, ja Ameerika Ühendriikides on võrreldav näitaja kolmkümmend kaks protsenti ja Jaapanis kakskümmend kaheksa protsenti ja see on siis avatuse määr. nagu te näete, avatused on, määrad on erinevad riigiti ja tõenäoliselt ka piirkonnati. kolleeg Deutsch uuris komisjoni ettepanekut põhjalikult ja toetab seda, et äh, Euroopa Liit äh, soodustaks äh, partnerlussuhteid, mis tagaksid turu suurema avamise. tegemist on vägagi ajakohase küsimusega praegustes majandustingimustes. ja pidades silmas seda, et Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on alustanud kaubandusläbirääkimisi praegusel hetkel. see võib olla üks kõige olulisemaid kaubanduslepinguid meie planeedil. ja sellel on suur, potentsiaalselt suur mõju Euroopa majanduskasvule selles kontekstis on meil vaja kindlasti ka rahvusvahelisi standardeid, rahvusvahelist reguleerimist kakskümmend viis protsenti Euroopa Liidu ettevõtete tegevustest on seotud riigihangetega, kolmkümmend üks miljonit töökohta. Tamas Deutsch hindab, et oluline on rõhutada ka äh, riigihangete turgude sotsiaalset külge ja ähm, rahvusvaheliselt tunnustatud sotsiaalõiguse norme tuleb järgida ja äh, samuti tuleb pöörata tähelepanu töökohtade kaitsele äh,. Euroopa Liit peab kasutama kõiki vahendeid, et saavutada tasakaalustatud lahendused, mis teenivad äh, õiglaselt mõlema osapoole, Euroopa Liidu ja partnerite huve. mis puudutab töökohtade kaitset, siis ka see on üks külg, aga lisaks sellele peaks olema ka töötervishoiu, tööohutuse, sotsiaalkindlustuse ja töötingimuste äh, kaitse. ja selle kohta on esitanud siis äh, meie raportöör ka muudatusettepanekud, töökohtade kaitse, töökohtade kvaliteet on meie raportööril eriti südame peal ja nii palju siis äh, sellest, mida meie raportöör soovis öelda, Juta Steinbrück, palun. suur tänu! ja jällegi esindan Birgit Seppelit, kes on endiselt Kodanikuvabaduste komisjonis. Birgit Seppeli seisukohal komisjon on teinud ettepaneku määruse kohta, mis käsitleb riigihangete turge Euroopa Liidus ja juurdepääsu riigihangete äh, siseturule. see peaks aitama äh, korrigeerida suhteid nende riikidega, kes, kus ei ole avatud turgusid Euroopa ettevõtetele, tulevikus peaks sisse viidama sanktsioonid selleks, et et äh, karistada neid sellise ette, Euroopa Liidu ettevõtete kohtlemise eest, Euroopa turg tegelikult on juba avatud, Birgit Sippelit pärast äh, natukene üllatas see, et äh, me keskendume peamiselt äh, Äh, töökohtade kaitsele ja turu avanemisega seasematele majanduskasvu võimalustele, aga kus on sotsiaalne äh, mõõde, küsib äh, proua Sippe sotsiaalsed tingimused ja sotsiaalne mõõde on käsitletud äh, ka mõnedes teistes dokumentides, aga Birgit Sippel leiab, et meie arvamuse seisukohast on oluline see, et kolmandatele riikidele ei tohi avaldada survet selle erastamiseks, riik peab saama otsustada, kas pakkuda ise teenust või äh, kasutada allhanget Euroopa Liit ei tahaks siseturule juurdepääsu piirata, kuid äh, kui inimõigusi ei austata, siis tuleks siiski see juurdepääs, seda juurdepääsu piirata ja samuti äh, ILO konventsioonid kollektiivläbirääkimistega seotud äh, rahvusvahelised sätted vajavad austamist, juurdepääs Euroopa Liidu siseturule ja lõpetuseks sotsiaalsed sätted on äh, Birgit Sippelile väga olulised, Birgit Sippeli seisukohta on, et see tekst on hea meie edasiseks tööks ja jään ootama meie äh, edasist koostööd äh, variraportööri ja raportööriga, ütleb proua Birgit Sippel. kas on veel sõnasoovijaid selles teemas? paistab, et ei. härra Grossmann, palun suur tänu! me räägime siin äh, toodete ja teenuste pääsust meie siseturule äh, ja siin täpsemalt riigihangete siseturule. mina ei ole rahul selle tekstiga, sellepärast et selles tekstis ei avata mõlemat, mõlema poole turgusid, vaid äh, lihtsalt teha, tekitakse täiendavat bürokraatiat. me räägime siin kaubanduspoliitikast artikkel kuus, lähtuvalt artiklist kuus võib äh, tegelikult äh, teenusepakkujaid äh, diskrimineerida ja see ei ole hea. oht on ka see, et selles, oht seisab ka selles, et kolmandad riigid hakkavad omalt poolt rakendama kaitsemeetmeid. konkurentsi avamine ei edenda meie keskkonnahoidlikku tegevust, nii et me ei saa Äh, päris oma kaarte kõik sellele panna. Euroopa Liidu partnerid võivad kasutada protektsionistlikke meetmeid meid oma turgude kaitsmiseks ja kui kasutatakse artikkel kümme meetmeid, siis sellisel juhul ametivõimud peaksid peatama kolmandus, kolmandate riikide tegevuse. ja ma toetan ühtlast, ühist lähenemist komisjoni ettepanekut tuleb parandada, kuid me ei tohiks valida kõige kehvemaid standardeid, vaid me peaksime püüdma siiski paremuse poole liikuda. loomulikult äh, kokkuhoiupoliitika tingimustes on see veelgi olulisem me ei tahaks konkurentsivõime kadu, uute määruste kasutamine to tooks kaasa täiendava koormuse meie ettevõtetele, me, aga meie konkurentsidele, meie aga tahaksime otse vastupidi menetlust lihtsustada, bürokraatiat kärpida. konkurentside, riigihangete korraldajad peaksid eh, ettepaneku või hanke taotlejad eh, päritolu saama kindlaks teha ja kontrollida. enne kui komisjon peab saama kontrollida kõiki taotlusi, kui te pakkumise tegija ei saa enne komisjoni pakkumist teada, kas tema pakkumine on vastu võetud või mitte ja sellepärast me peaksime kandma hoolt selle eest, et artiklist äh, kümme peetakse kinni. tahaksin rõhutada, et Euroopa ettevõtted peavad andma teadma, teada, kust nende teenused ja tooted on pärit, kui tegemist on kolmandatest riikidest pärit pärit toodete või teenustega, siis ähm, see seab teatavaid piiranguid. üks meie suurimaid probleeme on see, et konkurentsimoonutused äh, võivad meie enda olukorra muuta üsnagi viletsaks ma tahaksin veel korrata, et meil on siin võimalused, äh, see äh, konkurentsi moonutusi ära hoida ja seda vahendeid tuleks kasutada. Deutsch oma ettepanekus on öelnud, et rikkumiste korral tuleks rakendada sanktsioone, aga me teame, et juba algses tekstis on see asi tegelikult paika saanud, nii et praeguses tekstis ei ole vaja seda enam uuesti tõstatada. mis puudutab äh, ebaausaid pakkumisi, siis äh, on tegelikult dumpingi, dumpingu vastu on midagi väga raske ette võtta, kuid äh, seda tuleks siiski üritada paistab, et rohkem sõnasoovid ei ole, ütleb esimees. kas komisjoni esindaja soovib midagi öelda, palun? suur tänu, lugupeetud ähm, esimees. tuletan teile meelde, et selle komisjoni ettepaneku äh, tuletaksin meelde selle komisjoni ettepaneku peamist eesmärki, tavaliselt ähm, sageli tõlgendatakse seda ettepanekut kui võimalust sulgeda Euroopa Liidu riigihangete turga. tegelikult ähm, selle määruse eesmärk äh, on äh, siiski meie riigihangete turu avamine ja iseäranis on nende äh, Äh, nende turgude puhul, mis on äh, alla viie miljoni euro. ja suuremate turgude puhul äh, komisjon on teinud ettepaneku kaitsemeetmete kohta. ja ja kõik piirangud äh, peavad olema äh, täpselt määratletud äh, ja, ja keeldumine peaks olema täpselt piir-, määratletud ja nende me oleme täpselt, me kavatseme keskenduda selle kõige turu kõige tähtsamale osale, mis moodustab kuuskümmend protsenti kõnealusest turust ja mis puudutab artiklit kuus äh, detsentraliseeritud mehhanismi, siis äh, pakkumisest äh, keeldumine ei ole võimalik pärast seda, kui on kontrollitud, kas tingimused on täidetud. rahvusvaheline leping meie partneritega on, on juba tegelikult üheksa tingimuseks ja kui kokkulepet ei ole, siis vastastikuse puudumine võib olla äh, üheks keeldumise aluseks, toimub test, äh, aga ja sellega äh, ka analüüsitakse täpselt äh, praegu võimalikke diskrimineerimisjuhtumeid, äh, nii et äh, ma arvan, et see on väga oluline, et me ettepanekust õigesti aru saaksime, see on juba tegelikult seletuskirjas olemas ja teiseks ma tahtsin öelda veel, et loomulikult äh, me põhjalikult uurime neid ettepanekuid, äh, mida te olete esitanud äh, oma arvamuses, aga ma võiksin öelda, et sotsiaalsete tingimuste keskkonnamõõtme arvesse võtmine on juba tegelikult alusdirektiivis olemas, see on siis riigihangete turu alusdirektiivis, nii et me ei peaks äh, seda arutelu uuesti algatama selle määruse puhul, mis tegelikult äh, ei äh, muuda kehtetuks ju meie alusdirektiivi ja need mõõtmed on juba täiesti käsitletud selles alusdirektiivis, praegusel määrusel me keskendume ainult kolmandate riikide pakkumistele ja äh, konkreetsetelt, konkreetselt määratletud pakkumiste tüübile. ja äh, see ei tähenda samas, et äh, sotsiaalsed mõõdmed, sotsiaaltingimusi ja keskkonnahoiuga seotud tingimusi arvesse ei võetaks, need on juba alusdirektiivis olemas ja kehtivad endiselt ja, ja nendega tegeleme me seoses direktiivi reformiga Äh, nii palju siis äh, üldisest raamistikust teie edasiseks mõttevahetuseks. suur tänu! kui rohkem sõnasoove pole, siis annan uuesti sõna härra Öörile. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden esetre érdekes volt abban az értelemben vita, hogy egymásnak szinte homlok. Suur tänu, proua esimees. Äärmiselt huvitav arutelu selles mõttes, et äh, me tahtsime, raportöör soovis toetust äh, äh, asjaoludele, mida teie pidasite vastuoluliseks, aga, aga ka raportöör juhib lihtsalt tähelepanu sellele, et tuleb pidada kinni kõigist rahvusvahelistest äh, sotsiaalsetest tööhõivealadest standarditest kollektiivlepingud ja nii edasi. Need on teema, teemad, mis on meie komisjoni pädevuses ja raportöör tahaks lihtsalt oma arvamuse muudatusettepanekutega tugevdada sotsiaalset mõõdet äh, alusdirektiivis. ja Euroopa Liidu riigihangete turg on maailma kõige avatum. Euroopa Liidu konkurendid äh, kaitsevad oma turgu märkimisväärselt rohkem ja meie huvides on avada oma turgu selleks, et nemad avaksid oma turgu, kuid neil peaksid olema ka selged eeskirjad, mis aitaksid meile Euroopa Liidu riigihangete turul toimida ja ma arvan, et meie raportöörid on aidanud meile vägagi tasakaaluka lähenemise paika panda, meie raportöör on, on valmis äh, kuulama kõiki teie tähelepanekuid, märkusi, kriitikat ja äh, ta loodab loomulikult, et äh, kompromissettepanekud, mida välja töötatakse, on kõigile meeltmööda. Mm, ja sõltumata sellest, mida komisjon siin arvab, meie e, tööhõivekomisjonil on võimalus koostöös raportöör Deutschiga süvendada siin sotsiaalset aspekti ning siin ütlen teile, et e, muudatusettepanekuid on võimalik saata üheteistkümnenda aprillini kell kaksteist ja Inta komisjon ilmselt ei avalda arvamust enne novembrikuud, nii et meil on siin pisut aega. nüüd annan uuesti sõna kolleegile Tšabaöörile, kes esitleb äh, järgmist arvamust, mida oleks pidanud samuti esitlema härra Deutsch, mis puudutab äh, komisjoni teatist ja mis on seotud säästva arenguga ning Euroopa biomajandusega. härra Ööri, palun. suur tänu meil on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ning selle strateegia raames on keskkonnasõbralik majandus üks prioriteet ja tegemist on valdkonnaga, kus on oluline majanduskasvu potentsiaal ning ka töökohtade loomise potentsiaal, eriti just saaksin töökohtade loomist soodustada, nii et seetõttu meie kolleeg härra Deutsch soovitab siin just seda aspekti rõhutada. maailma rahvastik kasvab väga kiiresti ning loodusressursid ei ole lõputud. kliimamuutust tuleb käsitleda pikaajalises perspektiivis, nii et Need on kõik erinevad selle probleemi aspektid. selleks, et edasi liikuda, on meil vaja tugineda teadusuuringutele ja innovatsioonile ning seetõttu härra Deutschi arvamus rõhutab, et biomajandus saaks aidata kaasa kõikide nende probleemide lahendamisele. see aitaks kaasa töökohtade loomisele ja samuti saaksime niimoodi osaleda rikkuse tootmises, eriti just põllumajandusvaldkonnas. projektid võivad endaga kaasa tuua ka vähem, väiksema keskkonna saastamise ning konkurentsivõimelise ühiskonna loomise teadusuuringute programm ehk siis seitsmes raamprogramm on siin samuti ära mainitud ja just seda strateegia kaks tuhat kakskümmend raames. samuti toob härra Deutsch siin välja innovatsioonivõime Euroopa Liidus, seda tuleb tugevdada selleks, et Euroopa Liit saaks turule viia konkurentsivõimelisi tooteid. tegemist on arvamusega, mis on üsna lühike ja need punktid, mida ma siin mainisin, on need, mida härra Tamas Deutsch soovis välja tuua ning loomulikult on ta avatud kõikidele märkustele ja kommentaaridele. härra Serkas, palun. Bueno, con, con brevedad sustituyendo a, a mi compañera Antigoni Papa. suur tänu, teen lühidalt ja asendan oma kolleegi, kes tegeleb. täna ähm, Küprose probleemidega, mis oli siis põhjustatud äh, vastutustundetute inimeste käitumisest ja tahaksin öelda, et ähm, härra Deutsche raport tundub meile täiesti vastuvõetavana. minu kolleeg ütles ja ma olen temaga nõus, et tegemist on koherentse ja ühtse raportiga, me peame vaatama, mis siin täpselt kirjas on ja see tõstatab kaks küsimust. me ei saa teeselda e, esimese järeldusena, et e, muutused, mida me teeme, e, toob endaga kaasa ainult võitjaid, sest me ei ela sellises maailmas ja me ei saa jätkata sellises olukorras, nagu me oleme. meil on käimas tehnoloogiline revolutsioon ja struktuurilised muutused ning ma arvan, et on väga oluline, et me lähtume nendest ideedest, mis ennetavad muutusi selle asemel, et siis tuld kustutada tagantjärele. samuti on meil vaja seda võimalust kasutada, et äh, kõikjal kaevata, ma arvan, et see on võimalus sisse viia teatud äh, määral paindlikkust ning need on ideed, millest arutelu võiks lähtuda. ma arvan, et äh, me peame mõistma, et biomajandusel on ka sotsiaalne mõõde. ja seega on meil väga hea meel selle raporti üle. meil on üks muudatusettepanek, mis meie meelest aitaks veelgi seda tasakaalustamatu, kaalustatumaks muuta. kas on veel sõnasoovijaid? härra Benjamin. jah kõigepealt äh, deklareerin oma huvi, sest äh, mina ise olen tegev biomajanduse sfääris ja tegemist on minu meelest hea raportiga, siin on mõningaid aspekte, kuhu ma tahaksin veel lisandusi teha, tahaksin lisada detaile veel bioenergia äh, lõiku ning siin on kolmandas punktis ka öö, äh, lisandus minu poolt siis ka seitsmendas punktis praktikate puhul, siin on erinevad koolitusprogrammid, mida tuleks koos kasutada ning kasutada arengurahastust, et luua öö, äh, kõrgetasemelist äh, põllumajandustööjõudu, mis, millel oleks ülekantavad oskused öö, erinevates tööhõive valdkondades ning kuuendas punktis, kuigi öö, see tundub olevat suunatud keskkonna aspektidele maaelus äh, pigem kui et tööhõive aspektidele. ma arvan, et see on ühepoolne ning vaatab ainult bioloogilise mitmekesisuse kadumisele, kuid palju tööd tehakse ka säilitamise valdkonnas, eriti just maaeluprogrammide raames Euroopa Liidus, mis nõuavad teistsuguseid oskusi, eriti just äh, säilitamise haldamise valdkonnas, nii et äh, siin äh, Äh, aidatakse kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele, selleks, et seda vähendada, nii et ma tahaksin siia lisada muudatusettepaneku, mis läheks selles suunas. siin on võib-olla veel märkusi, kuivõrd tegemist on valdkonnaga, kus mul on teatud ekspertiis olemas, kuid ma katsun siiski piirata oma muudatusettepanekute arvu mõistlikul tasandil. aitäh, kas keegi teine soovib veel sõna? kui ei soovi, siis komisjon, kas komisjon soovib sõna? palun. härra Polari Presset. suur tänu, proua esimees Äh, meil on hea meel äh, parlamendi huvi üle selle teatise vastu ning me täname teie komisjoni kaasatuse eest. sotsiaalne mõõde mängib biomajanduse strateegias väga oluline, olulist rolli ning teie märkused on väga olulised selle strateegia rakendamisel. komisjon jagab äh, tööhõivekomisjoni vaadet, et biomajandus aitab kaasa tööhõive suurendamisele mm, põllumajandusvaldkonnas ning biomajandusel on äh, potentsiaal luua uut äh, tööstust Euroopa Liidus ning see aitab kaasa ähm, äh, maapiirkondade elavdamisele ning keskkonnasõbralike töökohtade loomisele ning ka sekundaarsetes tööstusvaldkondades. uued oskused, tehnilised oskused on vajalikud mitmel tasandil, mida saab arendada läbi koolitusprogrammide ja vastavate programmide. samuti on oluline äh, äh, uuendada informatsiooni, et tarbijatel oleks sääst-, vabatahtlikumad valikud äh, võimalik teha ning äh, tarbida paremaid tooteid, samuti on meil võimalik siin kasu saada lähedastest sidemetest ühiskonna ning tarbijatega ning äh, arendada biomajandust läbi mitmete algatuste. siin on võimalik arendada <laughs> tarneahelaid ning süsteemsed muutused saaksid seda protsessi kiirendada. kahe tuhande kahekümnenda aasta programm tagab selleks, et meie teadusuuringute tulemused äh, äh, tooksid endaga kaasa tooteid. me tagame äh, ka ligipääsu ettevõtetele, VKE-dele mis on seotud biomajandusega väljakutsetega kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias. me tunnustame teie jõupingutusi ja biomajanduse edu viib kaasa suuremate edusammudeni Euroopas, samas loob ka töökohti ning tagab rohkem kodanikele julgeolekut. aitäh! kas härra Ööri soovib veel vastata? suur tänu, suur tänu kõigile kolleegidele Äh, nende arvamuste eest, mis ma edastan härra Deutschile. ma saan aru, et siin ei saa olema mingisugust suurt äh, arutelu, vaid tegemist on konstruktiivse ja süvendatud koostööga. ma loodan, et äh, see tekst Ähm, vormistatakse võimalikult kiiresti ja et see sobib teile kõigile, igal juhul annan härra Deutschile edasi kõik teie märkused, suur tänu teile. ja mis äh, puudutab järgmist ähm, päevakorrapunkti, siis äh, härra raportöör on juba teel, nii et ta saabub siia mõne minuti pärast. suur tänu, aitäh, et äh, te mu tööd lihtsustate ja selle raporti mm, muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend, kahekümne kuues märts kell seitseteist ja ENVI komisjon avaldab oma arvamust maikuus. suur tänu äh, härra Pahile tema öö, äh, täpsuse eest, nii et me saame tema peale loota ja tema räägib meile arvamusest, mis on seotud komisjoni teatisega, mis puudutab Euroopa Liidu lennundusalast välispoliitikat ja tulevikuprobleemide lahendamist. tegemist on raportiga äh,, algatusraportiga äh,, mille puhul trans-, transpordikomisjon on vastutav ja härra Marinescu on seal vastutav. palun, äh, härra raportöör, teil on sõna, et oma äh, projekti esitleda. aitäh, proua esimees, ma jõudsin siia väga täpselt nüüd ma hakkan rääkima saksa keeles, sest ma olen harjunud selle keelega lennundus on väga eh, oluline majandusharu ja praegusel hetkel eh, on lennunduses viis koma kaheksa miljonit töökohta. Eh, see tähendab, et ta toodab kaks koma neli protsenti Euroopa SKT-st. see teatis, mis komisjonilt tuli, seal viidatakse perioodile aastatele kaks tuhat viis räägitakse eh, siis ka tulevikuprobleemidest ja nende lahendamisest, mis sellest saati on eh, olnud, räägitakse sellest, et eh, on tehtud silmapaistvaid edusamme. aga majanduskliima on kriisi ajal tõsiselt öö, öö, muutunud, kriis on väga raskelt mõjutanud lennundussektorit ja kõige kiiremini kasvavad lennundusturud on väljapool Euroopat. oluline on see, et siseturu piirangud eh, kaotataks nii kiiresti kui võimalik, et suurendada investeeringuid sellesse sektorisse. loomulikult Euroopa ei saa jätkata Eh, sellega, et erinevates riikides on erinevad eh, maksusüsteemid, need tuleb ära kaotada. lennujaamad on äärmiselt olulised. Nad eh, peavad töötama väga täpselt ja olema turvalised e. E tööhõivekomisjoni huvi on põhiliselt äh, selles, et me mõtleme töökohtade loomisele ja äh, kolmandate riikidega suheldes on oluline, et piitaks, et peetaks kinni keskkonnanõudmistest, sotsiaalnõudmistest, et ei tehtaks mingeid alla Äh, et ei tehtaks mingit allahindlust ähm, äh, turvastandardite osas, seda me peame rõhutama. jah, me peame väga täpselt jälgima, mis selles osas mujal äh, juhtub, me peame samal ajal toetama konkurentsi, aga see ei tohi toimuda Euroopa standardite allalaskmise arvelt minul öeldi, et ma saan ainult arvamuse kohta sõna võtta ja eh, mina tahan teha mõnekesed muudatusettepanekud. muudatute esimes-, esitamise tähtaeg on kakskümmend seitse eh, märts. Eh, suur tänu nende kommentaaridest, härra raportöör, ütleb härra Benjan mis puudutab turu olukorda ja juurdepääsu turgule, eh, turu, eh, siseturu läbi liberaliseerimist, siis need on olulised teemad. tegemist on Euroopa taevaga. ja kui me kaotame eh, barjäärid Euroopas, siis me suurendame oma lennunduse konkurentsivõimet. aga ma arvan, et me ei tohiks mm, lubada, et asjad halvaks lähevad eh, krii-, eh, tööhõivega kriisi ajal. on olemas seadused ja neid olemasolevaid seadusi tuleb korralikult rakendada, tagamaks, et eh, kõik toimiks korralikult. mis puutub nüüd seadusandluse muutusesse, siis tõepoolest seal on vaja teha teatud muutuseid aga mulle tundub, et see eh, punkt, mis just nimelt eh, antud teemat puudutab, läheb natukene liiga kaugele. aga me peame vaatama ka, eh, kuidas paremini keskusi ja kaugemaid regioone siduda. see annab ka võimaluse töökohtade loomiseks see võimaldab luua sidemeid mitte ainult omavahel, vaid ka ülejäänud maailmaga ja see teeb, hea juurdepääs teeb äh, kohad mm, atraktiivseks, sinna tulevad äh, need, kes löövad töö, töökohti nii et me peame eh, muutma eh, sellised äärealad atraktiivseks investeerimispiirkondadeks ja see on väga oluline antud raporti valguses. ja, wenn wir den Zahlen von. Steinbeck, palun. kuulates neid numbreid, mis siin välja toodi, siis ei ole ju hämmastav, et me peame Euroopa lennundust väga oluliseks majanduse seisukohast lähtudes see eh, on oluline eh, maksustamise seisukohast, töökohtade loomise seisukohast. ja vaadates eh, mida siis praegu, millega praegu tööhõivekomisjon tegutseb siis või tegeleb, siis ei ole üldse hämmastav, et lennundus on üks nendest teemadest. lennunduses toimus suur arutelu tööaja kohta, kui palju võivad töötada inimesed, kes lennukit juhivad, inimesed, kes töötavad salongis tegemist on väga konkurentsitiheda turuga ja me peame tagama, et eh, Euroopa oma positsiooni tugevdab, et ta loob töökohti, et eh, ta garanteerib kindlad töökohad lennunduse vallas. see tähendab, et meil on vaja lennundusalaseid kokkuleppeid, sest eh, kui Euroopa linnu, lennujaamad suudavad enda juurde tuua väljaspoolt Euroopat tulevat lennuliiklust, siis me loome juurde töökohti. viimastel aastatel on Euroopa lennuettevõtted kakskümmend tuhat töökohta elimineerinud, need on kõik läinud väljapoole Euroopat ja ma arvan, et et eh, me ei saa eh, selle eh, majandusharu konkurentsi tagada ainult töötajate seljas ratsutades. väga hea, et see raport käsitleb just sotsiaalseid aspekte lõigetes vii-, neli, viis, kuus. meil on vaja Euroopa Liidus Äh, olla konkurentsivõimelised teiste maailma osadega või äh, võrreldes, eriti Aasiaga võrreldes, aga me ei tohi seda teha kaotades äh, tähelepanu keskmes sotsiaalsed ja keskkonna aspektid. me ei tohi teha seda, et me Euroopa Liidus kehtestame madalapalgamajanduse me ei saa minna samale tasemele, nagu on eh, madalapalgalised eh, töökohad mujal, sest see tähendab, et, eh, et me lihtsalt kaotame sotsiaalses plaanis, me ei saa seda madalat palka sisse tuua et, et, et tuues põhjenduseks, et konkurents lennunduses on tugev meil äh, on vaja tagada, et äh, mitte Euroopa lennuliinid peaksid kinni kõikidest ILO nõuetest, et äh, oleksid esindatud töötajad otsuste langetamises ja nii edasi. sotsiaalsed aspektid lennunduslepingutes on väga olulised ja ma arvan, et me kõik teame väga hästi, et me peame toetama oma lennuettevõtteid ja eh, meie peame eh, kaitsma ka nii mehi kui naisi, kes selles vallas töötavad oma komisjonis. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? paistab, et ei soovi. Euroopa Komisjonist eh, proua Purju, tere! lugupeetud esimees, lugupeetud raportöör, lugupeetud äh, tööhõive ja komisjoni liikmed, et äh, me saame toetada kahel käel kõike seda, mida te ütlesite, Euroopa lennunduse sektor on väga oluline töökohtade pakkuja, pakkuja ja majanduskasvu oluline mootor. Nad peavad tegutsema rahvusvahelises, rahvusvahelisel turul, konkurentsitingimustes ja me peame käsitlema siseturuga seotud takistusi ja raskusi. komisjon on valmis kaitsma õiglast konkurents, õiglase konkurentsi põhimõtteid meie lennuettevõtetele ja sellega me tegeme kõikidel tasanditel ka uus sotsiaalse äh, turvavõrgu äh, seadustik, samuti oleme valmis kaitsma väljaspoole meie lennundussektorit. me pingutame oma kokkulepetesse me äh, soovime oma, oma kokkulepetesse mittediskrimineerimise klauslit sisse viia, näiteks lennujaama äh, Äh, makse ja mis puudutab äh, lennuaegade jagamist. Äh, samuti tahaksime me keskkonnakaitset, sotsiaalkaitset, tarbijakaitset ja õiglast konkurentsi, sotsiaalseid õigusi kaasata, samuti see kahe tuhandenda aasta seitsmekümne 70 üheksas direktiiv ja siis ka koostöö naabrusriikidega. mis puudutab teie ettepaneku lõiget viis, siis võin teile kinnitada, et meie läbirääkimistel äh, osa äh, on sotsiaalpartnerid alati kaasatud ja võivad va-, vaatlejana osutada, tahaksin osaleda, tahaksin rõhutada et äh, vaatame üle määruse, kahe tuhande neljanda aasta määruse äh, kaheksasada kuuskümmend kaheksa, äh, kaalume erinevaid võimalusi, et leida tõhusam võimalus selleks, et kaitsta meie ettevõtteid konkurentsitingimustes Äh, kus äh, rakendatakse ebaseaduslikke toetusi ja, ja, ja protektsionistlikke meetmeid selleks, et äh, oma riigi ettevõtteid kaitsta. samuti tahame kaitsta üldisemalt Euroopa Liidu ettevõtteid diskrimineerimise eest. ja me kavatseme kasutada seda instrumenti selleks, et kolmandatele riikidele kolmandatelt riikidelt nõuda samasuguseid sotsiaalseid standardeid nagu meile ja mm, sellega tegeleme hiljem Euroopa Parlamendiga koostöös edasi. tahaksime lojaalse konkurentsi raamistiku ja liikmesriikidel on ka oma kahepoolsed partnerlepingud partnerliikidega, liikmes, Euroopa Komisjon osaleb väga aktiivselt aktiivselt ka lennutranspordi konverentsil, mida korraldab Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Agentuur ja meie kaitseme võrdset, võrdse konkurentsi edendamist. Iirimaa eesistuja esitab ka sellekohase ettekande ja, ja seda me tahaksime toetada ja nõuda ka kõigilt kahepoolsetel partnerluslepingutelt. suur tänu teie tähelepanu eest! härra Pakk, kas te sooviksite midagi veel öelda või mitte? Ja, ich denke, <clears throat> ich denke, dass ich dem suur tänu! ma arvan, et mul ei ole siingi midagi suurt lisada. aitäh kolleegidele, kes sõna võtsid. tänan ka komisjoni nende märkuste eest, mis te tegite. ja Äh, selle infost, mida te meiega jagasite oma tulevase töö kohta. väga hea, et te tahate hõlmata mm, Euroopa taseme läbirääkimistesse nii parlamendi kui ka sotsiaalpartnereid. suurepärane, muudatusettepanekute esitamise kuupäev on kaheksakümnes, kahekümne seitsmes märts kell kaksteist, nii et meil on äh, aega oma arvamust vastu võtta veel. me oleme tänaseks pärastlõunaks lõpetanud, ma soovin teile head õhtut ja kohtume homme kell üheksa ja ärge unustage oma hääletuskaarte, palun.